Right, good. nii, tere hommikust. alustagem. et siis pärast ei lähe me ajast üle. E, mina juhatan siin meie tänast koosolekut ja mul on suur au seda teha. ja ma e, juhatan mõlemat hommikupoolikust istungit ma olen ka varem Euroopa Liidu selliseid istunguid juhatanud, aga see oli kakskümmend viis aastat tagasi Coreperil ja tol ajal oli seal ainult kaksteist liikmesriiki ja asi oli tunduvalt lihtsam. aga äh, ma arvan, et see on väga tähtis signaal, et siin Rahvusparlamendi liige juhatab teise päeva istungit. see näitab ka, et parlamendil on väga tähtsad ülesanded täita äh, liikmesriikide ja samas Euroopa Liidul on väga tähtsad ülesanded täita ning tähtis on, et me õpiksime koostööd tegema liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Liidu parlament, sest ainult nii on meil võimalik tõesti sisuliselt ja süstemaatiliselt teostada järelevalvet erinevate tegevuspoliitikate ja ametite üle ja meie parlamendid, Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament ju tegelikult vastutavad nende valdkondade eest järelevalve eest. nii et see on väga tähtis mõista. meil on kaks istungit täna hommikul, esimene istung, mis nüüd kohe algab, puudutab Euroopa Liidu piiride kaitset ning Euroopa solidaarsuse ja Schengeni koostöö tugevdamist ning koondame tähelepanu Frontexi rollile. Eh, Frontexi direktor istub minu vasakul käel siin. Eh, ja pärast on meil lõpetus. tehke edasi. ja siis äh, me saame sobitada kokku selle, kuidas äh, parlamendid saavad ühendada oma koostöö ning teostada järelevalvet agentuuride üle. niisiis, meil on need kolm kõnelejat, härra Laitinen räägib meile Frontexit, härra Pussutil äh, ma kardan, on praegu toppama jäänud liiklusesse, aga ta tuleb õige pea, tema on nimelt Frontexi raportöör libekomisjonis ja proua Tsonoglu, kes oli minu vasakul käel, ongi edasi. tema äh, võtab sõna Kreeka parlamendi vastava komisjoni nimel. ja pärast seda annan sõna vaheldumisi kahele liikmesriigi parlamendi liikmele ja kahele Euroopa Parlamendi liikmele, kes on soovi avaldanud ja on siin kirjas. nii et ma usun, et me sellega saame ühele poole kümme kolmekümneks. ja sa-, parlamentide saadikute eh, sõnavõtud peavad olema kahe minuti piires, sest vastasel korral teised ei saa piisavalt aega sõnavõttudeks nüüd härra Laitinen, palun alustage. ja me näeme siin PowerPoint presentatsiooni, loodetavasti eh, te näete seda ka siin suurtelt ekraanidelt kahel pool. ja loodetavasti näete hästi, mida ta öelda tahab. Uh, ma tänan. tere hommikust. mul on suur au olla kutsutud siia Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide ühiskohtumisele sellel väga tähtsal teemal. järgmise kümne minuti jooksul ma selgitan teile pisut või pigem tuletan meelde teile pisut seda, mida siis hõlmab piirikontroll Euroopa äh, seisukohast ja toon välja mõned aktuaalsed teemad, mis puudutavad Frontexit ja piiride äh, kontrolli Euroopa Liidus tervikuna minu esimene sõnum teile on, et vaadake meie peamisi eesmärke, need on kahesugused. me tegeleme rände haldamisega ühelt poolt ja teiselt poolt me tegeleme kuritegevuse vastu võitlemisega, tõsise organiseeritud kuritegevusega võitleme piiridel. ja peamine eesmärk on hea seista selle eest, et kõik Eh, mis toimub piiril, toimuks eeskirjade ja reeglite järgi ja teisalt on meie eesmärgiks tagada ka eh, õiguspärane sujuv piiriületus liikmesriikide vahel ja see loogika, millest me lähtume, on see, et meil on olemas õigusaktid, Euroopa Liidu tegevuspoliitikad piirivalve vallas ja me peame kaitsma Euroopa Liidu huve ja väärtusi ja liikumisvabadus on ju üks eh, põhiõigusi nurgakivi tänapäeval ja seda on vaja ikka rohkem, rohkem edendada ja tugevdada, mitte ainult seda austada. nii et selline on see kontekst, milles me tegutseme Eh, palun näidake järgmist slaidi. ma tahaksin teile tutvustada veel ühte struktuuri, nimelt kaks tuhat kuus Euroopa Liidu piiride ühte, ühtse haldamise strateegia ja siin on viis peamist elementi e, esimesed kuuluvad praktikute poole peale ja mm, viimased Äh, õigusakte ja poliitika kujundamist. kõigepealt piirikontroll, see on piiride füüsiline kontroll, järelevalve, riskide analüüs ja füüsilised meetmed, mida tuleb rakendada ka selleks, et tõsiseid organiseeritud kuritegevust uurida, mis on piiriülene. kolmas on geograafiline ulatus meie tegevustel, mitte ainult piiril endal, vaid ka enne piiri, pärast piiri, äh, piiri taga ja neljas element on ametkondadevaheline koostöö ja siin on tõesti väga palju võimalik veel ära teha, erinevad õiguskaitseasutused on vaja koondada, tegutsema üheskoos, seda kohalikul, piirkondlikul Euroopa Liidu tasandil. viies element, nagu ma ütlesin, on midagi, mis kuulub eh, õiguseloojate ja poliitikakujundajate pärusmaale. tähtis on hea seista selle eest, et õiguslik raamistik ja poliitiline raamistik, milles poli-, praktikud töötavad, oleks piisav, et häid tulemusi saavutada. ning palun järgmine slaid. nüüd ma tulen Frontexi rolli juurde, ma ei hakka ette lugema kõiki neid äh, õigusaktidega seotud ülesandeid, küll aga äh, kirjeldan meie rolli. lähtekoht on see, et liikmesriigid vastutavad oma välispiiride äh, ja siis ka Euroopa Liidu välispiiride kontrollimise eest. see on kirjas sõnaselgelt Lissaboni lepingus ja selline lähenemisviis on kõikjal. alates Stockholmi programmist, sisejulgeolekustrateegiast, kus iganes ja selline vastutus on midagi, mille kahtluse alla ei ole pandud, mis tähendab seda, et Frontex ei ole asutus või institutsioon, kes langetab otsuseid liikmesriikide eest. ei, liikmesriigid on need, kes otsuseid langetavad ja äh, lubavad sissepääsu oma territooriumile ja teevad ka kõike muud. meie rolliks Frontexis on lisada väärtust sellele, mida teevad liikmesriigid. ja selleks eesmärgiks on meil tõesti unikaalne äh, mandaat me oleme Euroopa Liidu amet, meie peame süvendama seda Euroopa Liidu aspekti, edendama eh, piirivalvekultuuri Euroopa Liidus, mis see kultuur on, see on midagi, mida eurooplased tahavad näha, kuidas nad tahavad, et kontrollitaks välispiire. üks peamisi väärtusi siin on see, et tõesti põhiõigustest on täielikult kinni peetud piiriületusel. me üritame harmoneerida rohkem ja ka koostalitlusvõimet süvendada, et koostööd teha, selleks on vaja äh, harmoneeritud, standardiseeritud tegevusmeetodeid, seadmeid. Äh, ainult nii on liikmesriigid äh, edukad piiride kontrollimisel nii et eesmärk Frontexis on tugevdada liikmesriikides tehtavat. ja nagu ma ütlesin, meil on tõesti suurepärane eh, see võimalused ja mandaat selleks. me saame anda liikmesriikidele informatsiooni, tõsta nende teadlikkust olukorrast, meil on väga hea analüütiline võrgustik selleks ja liikmesriigid eh, tänu sellele saavad palju paremini teada tegelikust olukorrast ja ka prognoosida paremini ka tulevikuks kui varasemal ajal. see on tõeline lisandväärtus eh, Frontexilt. ja eh, ühisoperatsioonid ja pilootprojektid on veel üks osa meie tööst just need näiteks Kreeka-Türgi maapiiril ühisoperatsioonid Kanaari saarte lähedal eh,, samuti eh, Vahemerel, kõik need on väga tähtsad operatsioonid, mis seal on toimunud eh, aga nende ühisoperatsioonide eesmärgiks ei ole asendada seda, mida teevad liikmesriigid, vaid hoopis toetada ja tugevdada liikmesriikide suutlikkust igas operatsioonis on üks eesmärk tugevdada ähm, juhtriigi suutlikkust paremini kontrollida oma piire ja üks täiendav element on loomulikult koolitus ja uurimistegevus ja arendustegevus. ja siin valdkonnas on meil juba üle-euroopaline õppekava loodud ja seda kohaldatakse kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, äh, kui antakse väljaõpet piirivalvuritele. me töötame edasi selle õppekava kallal eh, kesktasemel ja ka mõtleme juba kõrghariduse peale. sellega me tugevdame piirikontrolli Euroopa Liidus. tahaksin rääkida veel Frontexi suutlikkusest, tema oskusteadmistest. meil on kolmsada inimest tööl Frontexis ja see on tõesti tugev ressurss mis meie käsutuses on, meie inimesed. meil on analüütiline suutlikkus hea, meil on olemas metoodikad, mida süstemaatiliselt kohaldada. meie, meil saa-, kogume informatsiooni liikmesriikidest ja teistest allikatest ja koostame riskide analüüse ja need meie riskide analüüsid on liikmesriikide käsutuses selleks, et nende teadlikkust tõsta. meil on suutlikkus ka reageerida kriitilistele olukordadele, meil on ekspertide grupp, eh, Euroopa piirivalvemeeskonnad ja meil on ka koondatud liikmesriikide lennukid, helikopterid, eh, laevad, alused eh, meie ühisesse ressurssi, nii et see täiendab seda, neid seadmeid ja võimalusi, mis liikmesriikidel endil on ja alati me peame mõtlema selle peale, millist lisandväärtuse saab Frontex anda oma võimaluste ja suutlikkusega ning viimane aspekt on loomulikult eelarve, eh, mis täiendab liikmesriikide kulutusi eh, ühisoperatsioonides osalemisel. nüüd paar sõna tuleviku kohta ma juba rääkisin määrusest, mida on muudetud ja mis peab jõustuma õige pea. see tähendab seda, et Frontexi strateegiat on vaja ka vastavalt muuta. määrus loomulikult on lähtepunkt. aga on veel üks väga tähtis strateegiline tegur, nimelt see programm, mida praegu Euroopa äh, Komisjon haldab, nimelt Eurosuur, Euroopa järelevalve, seire süsteem. sellest saab infovahetuseks peatähtis instrument. Eh, infovahetus siis liikmesriikide vahel, liikmesriikide ja Frontexi vahel piirivalve vallas ning loomulikult me peame ka arvesse võtma seda, et praegu arutatakse finantsperspektiivi ja me peame kohandama oma tegemised eh, finantsressurssidele, mis meie käsutusse antakse, mis tähendab seda, et me peame paremini valima välja oma prioriteedid, paremini eh, eh, kirjeldama oma tegevustulemusi, tegevusnäitajaid. eesmärgiks on loomulikult Euroopa kodanike ja liikmesriikide julgeolek tänan tähelepanu eest. Speaker... nüüd teine on härra Simon Bussutil, nagu ma juba ütlesin, tegemist on uue Frontexi määruse raportööriga, nüüd ma annan sõna talle. aitäh, härra esimees alustuseks vabandan selle eest, et äh, jäin hiljaks äh,. äh olin tõsiselt liikluses kinni Euroopa Parlamendi liikmena see küsimus, mille ma pean puudutama ja mis on vastavuses ka täna hommikuse teemaga, milline äh, on selle agentuuri demokraatlik vastutus. alustuseks, äh, minu algus, algpunkt on äh, järgnev. väga paljudel inimestel on viimaste aastate jooksul olnud kaht tüüpi kaebusi selle agentuuri töö üle. alustuseks äh, ühest küljest äh, on inimesed riikidest, kel, kuhu jõuavad tohutud rändevood ja kes leiab, et agentuuri töö ei ole olnud tõhus. teiselt poolt on inimesed, kes leiavad, et agentuur teataval määral rikub inimõigusi või vähemalt äh, sulgeb oma silmad, kui inimõigusi rikutakse mõlemad äh, on väga tõsised mured, mis kindlasti on ära teeninud selle, et äh, neid käsitletaks. ja ma arvan, et need kaks äh, muret on olnud väga selgelt ka Euroopa Parlamendi liikmete mõtlemises, kui me hiljuti võtsime vastu selle agentuuri uuendatud mandaadi ülevaadatud määruse ja suuresti on meie vastus nendele muredele, et jah, me peame muutma määrust, me peame muutma agentuuri nähtavamaks, me peame muutma agentuuri tõhusamaks ja samas me peame ka tugevdama eh, tema vastutust. ja oma kõnes eh, lubage mul mainida mooduseid, kuidas meiega, meie loodame parandada selle agentuuri üle teostatavat demokraatlikku järelevalvet edaspidi ja loodetavasti see lahendab äh, mõlemad need mured, mida alguses mainisin, ehk siis mure, kas ollakse piisavalt tõhus ja teisest küll, teiselt küljest mure, mis on seotud inimõigustega. mis puudutab demokraatlikku järelevalvet, siis Euroopa Parlament oma muudatuste kaudu äh, puudutas tervet rida muudatusi mida ma kavatsen nüüd loetleda, äh, sest et nendega on võimalik parandada demokraatlikku järelevalvet selle agentuuri üle. näiteks oleme nüüd äh, seadusesse toonud sätte, mis ütleb, et piirivalvurite hulk, äh, keda iga liikmesriik lubab agentuurile saata, et see number peaks regulaarselt avalikustatama ning äh, ja et see informatsioon peab nüüd seaduse järgi Euroopa Parlamendini jõudma. sama puudutab äh, tehnilist varustust, mida liikmesriigid agentuurile saadavad. Te kõik teate, et juba aastaid on agentuuril olnud raskusi missioonidel, sest äh, kui ta pöördub liikmesriikide poole, et saada inimressursse, eh, piirivalvureid, kes oma, tema missioonides osaleksid, eh, või siis varustust, helikopterid, lennukeid, eh, laevu ja nii edasi, siis liikmesriigid ei ole neile neid asju saatnud, nad on lubanud varustust, aga kui oli aeg tegutseda, siis tihtipeale nad seda ei suutnud teha. ja äh, üks moodus, kuidas äh, nad, panna nad paremini tegutsema, siis äh, on see säte, mis kohustab agentuuri regula-, regulaarselt avalikustama, mida iga liikmesriik on agentuurile saatnud. veel üks moodus, kuidas me oleme parandanud demokraatlikku järelevalvet agentuuri töö üle, on see, et me üritame tagada, et kõik tema kokkulepped teiste agentuuridega, kas nad on siis äh, asüülivaldkonna agentuurid, inimõiguste agentuur, isegi Europol, kõik sellised kokkulepped äh, peaks jõudma Euroopa Parlamendi ette. niimoodi saaks Euroopa Parlament äh, teostada paremat järelevalvet selle üle, mida agentuur teeb, kui ta teeb koostööd nende teiste agentuuridega ja võib-olla isegi veel olulisem on see, et agentuuril on nüüd kohustus Euroopa Parlamendile anda informatsiooni nende kokkulepete kohta, mida ta sõlmib kolmandate riikidega. ja see on äh, murettekitav valdkond äh, päris paljude inimeste jaoks. milliste riikidega teeb agentuur koostööd, milliste kolmandate riikidega? milliste riikidega ta saab kokkulepet sõlmida, millistel äh, riikidel on äh, Äh, äh, ebapiisav äh, inimõigustest kinnipidamine olnud ajaloos ja agentuur peab rääkima, informeerima Euroopa Parlamendi ka sellest, millistesse kolmandatesse riikidesse on saadetud sideametnikke. nüüd inimõiguste aspekt. nagu ma alguses ütlesin, siis üks suuremaid kaebusi mis äh, on agentuuri vastu esitatud, on see, et rändevaldkonnas äh, rikutakse inimõigusi. näiteks äh, jäetakse inimesed merele uppuma. see on väga tõsine mure ja süüdistus. pean ütlema, et mina seda muret ei jaga, sest mina leian, et Euroopa Liidu ja seega ka liikmesriikide ning tema agentuuride üks tõsiseid eesmärke on see, et inimõigustest peetakse kinni. aga sellised muljed on jäänud, selline mure on ja seetõttu peame sellega tegelema. teeme seda järgnevalt. oleme loonud mehhanismi, mis oleks selline seiremehhanism, mis äh, uuriks äh, agentuuride tegevust äh, inimõiguse seisukohast põhiõiguste ametnik on nüüd äh, seal agentuuris, kes äh, tegutseb sõltumatult äh, oma töös ning luuakse konsultatiivne foorum, mis kaasab ka inimõiguste organisatsioonid ning rahvusvahelised organisatsioonid nagu UNHCR, kes saaks samuti teostada järelevalvet nende agentuuride üle ning vaadata seda just inimõigustest kinnipidamise seisukohalt. kui eh, peaks eh, ilmnema mingisuguseid inimõiguste rikkumisi eh, agentuuri missioonide käigus, siis nüüd esimest korda on olemas võimalus peatada või lõpetada agentuuri missioon ja ma arvan, et see on suuresti nüüd vastanud nendele muredele, mis on seotud inimõigustega. Need mured võivad olla ausad ja õigustatud ja meil on vaja tõhusat äh, seiremehhanismi, mis on seadusesse sisse toodud. on veel mitmeid äh, erimooduseid, kuidas me oleme suurendanud äh, järelevalvet. näiteks kui töödeldakse inimeste isikuandmeid ükskõik milliste inimeste, kellega agentuur oma missioonide käigus kokku puutub, siis äh, sellisel juhul peab äh, agentuur äh, töötama vastavalt rangetele tingimustele, mis on seatud andmekaitsele. säte, mille me sinna sisse tõime tihedas koostöös Euroopa andmekaitse järelevalvega, agentuur ise peab äh, samuti andmekaitse järelevaatajaga äh, suhtlema isikuandmete kaitsmisel ja töötlemisel. niimoodi oleme me taganud ka selle, et isegi andmekaitse seisukohalt ei äh, tohiks agentuuri missioonid ja tegevused muret tekitada mis puudutab äh, tagasisaatmise operatsioone, see on nüüd minu viimane punkt. jällegi äh, on tegemist küsimusega, mis on paljudele inimestele muret tekitanud. mis juhtub siis, kui inimesed saadetakse tagasi oma lähteriiki, kas teostate mingisugust äh, järelevalvet selle üle, mis nendega siis aset leiab, kas uuritakse, milline on inimõiguste situatsioon, milline on nende inimeste saatus pärast seda, kui nad on oma lähteriiki tagasi saadetud. nüüd oleme seadusesse toonud sätte, mis ütleb, et äh, iga-aastaselt äh, raporteerib Euroopa Komisjon, nüüd on siis tegemist komisjoni, mitte agentuuriga, raporteerib komisjon parlamendile sellest äh,, kuidas on teostatud järelevalvet tagasisaatmisoperatsioonide üle ja seda algusest lõpuni. see tähendab seda, et nüüdsest kõik need tagasisaatmisoperatsioonid, millega agentuur on seotud ja esimest korda võib agentuur ka nüüd ise organiseerida tagasisaatmisoperatsioone, see on veel üks oluline punkt, aga nüüd äh, Euroopa Komisjon teostab äh, selle üle ranget järelevalvet, kes siis omakorda tuleb siia ja räägib meile, kuidas inimõigustest kinni on peetud. ja loomulikult äh, saab regulaarselt kutsuda Euroopa Parlamenti ka tegevdirektorit, me seda ka teeme, meil on hea meel, et ta tuleb kohe, kui me oleme teda Euroopa Parlamenti kutsunud, et tema käest küsida küsimusi, mis meil võib-olla on tekkinud siin. ja lõpetuseks eelarve küsimus olen öelnud päris palju asju, aga tegelikult kui finantsvahendeid ei ole, siis on äh, väga vähe mooduseid, kuidas tõhus olla. ja ma arvan, et Euroopa Parlament on viimase seitsme agentuuri tööaasta jooksul olnud äh, heaks partneriks, äh, tagamaks, et neil oleks olemas vajalikud vahendid ja eelarve pädeva asutusena on parlament alati taganud selle, et äh, agentuuril oleksid olemas vahendajad, millega nad saaksid läbi viia neid missioone, mida me oleme tahtnud, et nad läbi viiksid. ma loodan, et see on teile andnud nüüd väikse ülevaate sellest, äh, kuidas meie oleme asja näinud, kuidas me oleme üritanud suurendada demokraatlikku järelevalvet agentuuri üle ja rääk-, olen rääkinud ka sellest, kuidas me oleme seda üritanud saavutada. nüüd on äh, kõik võimalused agentuuri käes Eh, tagamaks, et kui eh, see määrus nüüd varsti jõustub, siis hakkavad asjad toimuma ka koha peal, aitäh. suur aitäh. Eh, see oli äärmiselt kasulik ülevaade. kolmas kõneleja siin sessioonis on proua Vassiliki Tsonoglu, kes räägib avaliku halduse, avaliku korra ja õiguse komisjoni seisukohast Kreeka parlamendis. ei ole ju saladus, et Kreeka on riik, mis on päris palju kannatanud sellepärast, et illegaalsete sisserändajate hulk tema piiridel on märkimisväärselt suurenenud. Thank you, chair. suur tänu teile, esimees. lugupeetud daamid ja härrad minu jaoks on see väga eriline võimalus, et ma saan teie ees Kreeka parlamenti esindada ning rääkida küsimusest, mis on Kreeka jaoks nii oluline. nagu teisedki Lõuna-Euroopa riigid, on Kreekat tabanud äh, suured migrantide vood. meil on väga pikk maapiir ja samuti ka merepiir, lisaks sellele oleme, asume äh, läbi sõiduriikide ja päritoluriikide lähedal ning selle tõttu oleme eriti haavatavad. mõningad arvud, siis need aitavad illustreerida praegust olukorda. näiteks möödunud aastal äh, arreteeriti Kreekas äh, sada kolmkümmend kaks tuhat inimest, kes olid illegaalsed immigrandid. ja praegusel hetkel äh, on arreteeritud nelikümmend kolm tuhat kaheksasada viiskümmend üheksa. me näeme Eh, eh, et eh, protsent, praegu on arreteeritud kolmkümmend üheksa koma kolmkümmend üks protsenti vähem kui möödunud aastal. kuid samas see ei ole eriti rahustav arv, sest me teame ju kõik, mis on toimunud Põhja-Aafrikas ning see toob kindlasti veel kaasa suurenenud migratsioonivoogusid Lõuna-Euroopasse, nii et see tähendab seda, et me peame kiiresti tegutsema. illegaalne migratsioon on äh, väga äh, äh, mitmetahuline probleem. esimene probleem on humanitaarprobleem. meie haldame tuhandeid migrantide probleeme ja see on, ähm, see on rohkem, kui me teha suudame, me peame arvesse võtma nende inimeste lootusi ja ootusi ja peame mõtlema Kreeka ühiskonna vastutuse peale selles raskes olukorras mis puudutab illegaalset immigratsiooni, siis see mõjutab otseselt eh, meie julgeolekut, stabiilsust, sotsiaalset ühtsust. lisaks sellele eh, on eh, asüülitaotluste läbitöötamine ja immigrantide tagasaatmine, tagasisaatmine väga kulukad ning asüülitaotlus Äh, te lahendamine on äh, küsimus, mille tõttu meid pidevalt kritiseeritakse ning ma sooviksin öelda seda, et äh, kriti-, kritiseerimine on lubatud, kriitika on lubatud, kui probleem tabab võrdselt kõigi liikmesriigid, kuid nii see ei ole. ning mida me peame tegema, me peame Eh, läbi töötama tuhandeid eh, asüülitaotlusi, millest enamus eh, on, sisaldavad valeandmeid ning see võtab tohutult aega, see tähendab seda, et meie, kogu meie migratsioonisüsteem on tohutu surve all ning meil on vaja läbi viia tegevusplaan, mis selle, mis seda reformiks, kuid senised algatused, mis asüülisüsteemi ja, ja asüülitaotlejate elamistingimusi on äh, Äh, muuta tahtnud, me ei ole võimelised äh, neid enda peale võtma, kui samas ei äh, võeta kasutusele, ei looda õigemini ühtset Euroopa asüüli- ja immigratsioonipoliitikat. sellest, seda koormust on vaja võrdselt jaotada, võttes arvesse meie praegust demograafilist ja majanduslikku olukorda. Dublini määrus, Dublini kaks määruse ülevaatamine ning äh, riigi, vastuvõtja riigi esmane, esmase vastutuse küsimus öö, äh, tuleb üle vaadata. me näeme, et see määrus öö, äh, öö, paneb ebavõrdse koormuse erinevate riikide peale, piiririigid peavad tegutsema Äh, nagu oleks nemad äh, kogu Euroopa Liit, nemad peavad kogu koormuse enda peale võtma ning see loomulikult on ebaõiglane. lisaks sellele on äh, tõesti huvitav jälgida, et mis, kust, mida demokraatia tegelikult tähendab, meie ei taha, et öö, mida, mida immigratsiooni, mida, mida migratsioonidemokraatia tegelikult tähendavad. seda küsimust arutas juba Ike Tiites ühes oma tragöödias. ja ärgem unustagem, et Kreeka riigipiirid on ka Euroopa Liidu riigipiirid see peaks äh, tõestama, et migratsioonivoogude probleem Euroopa Liidu välispiiridel ei äh, ole mitte ainult äh, Kreeka probleem, see on kogu Euroopa probleem ning vastavalt tuleb seda, sellesse ka suhtuda. Frontex, Frontexi, õigemini Kreeka panus Frontexisse on väga suur, me tugevdame Euroopa Liidu piirikontrolli Eh, sellega seoses eh, tuleb eh, öelda ka seda, et on vaja paranevat, parane, paremat kontrolli, on vaja tekkinud laguunid täita ning praegused muutused tuleb sisse viia Frontexi tõhusama tegevuse abil ning tegevus Kreeka-Türgi piiril nii maal kui merel on andnud ka äh, oma esim-, on kandnud ka vilja. näiteks Püriose eh, programm, mis eh, käivitab pilootprogramme, tema eesmärgiks eh, on garanteerida nende operatsioonide tõhusus Vahemerel. eriti puudutab see Kagu-Vahemere piirkonda. me soovime, et see projekt oleks alaline Eh, see on oluline selleks, et ära hoida illegaalsete immigrantide eh, riiki pääsemist ning samuti ka eh, nende kohest tagasisaatmist. ning peab mõtlema ka kolmandate riikide kodanike rolli peale. ühest küljest on tegu illegaalidega, teisest küljest näiteks võib-olla tegu isikutega, keda ei saa tagasi saata ning kahepoolsed tagasisaatmislepingud on väga olulised. nii et tagasisaatmislepingute rakendumine, rakendamine tuleb kaasata mm, asutamataks osaks meie suhetest kolmandate riikidega. Euroopa Liit saab avaldada survet ning saab äh, samuti ka mõjutada kolmandaid riike, et need meiega koostööd teeks. võtame näiteks Türgi. Türgi juhtum on eriline, sest äh, Türgi äh, piirid on põhiline koht, kust illegaalsed immigrandid Euroopasse pääsevad. praegusel hetkel on juba näha teatud edusamme, kuid samas tagasisaatmislepingu allakirjutamine Türgiga on olulisem kui kunagi varem ning äh, samuti on oluline kokkuleppe sõlmimine äh, Pakistaniga, mis puudutab Alžeeriat ja Marokot, siis läbirääkimisi tuleb kiirendada ning äh, samuti käivitada sarnased menetlused, nagu me oleme neid algatanud teiste riikidega juba, võttes arvesse migratsioonisurvet sellistest riikidest nagu Egiptus, Afganistan ja Iraak. mis puudutab selle organisatsiooni kontrolli ning võttes arvesse, et me räägime siin demokraatlikust kontrollist, eh, siis ma sooviksin teha ühe väikese märkuse. me peaksime andma eh, pisut suurema staatuse, eh, laiendamatud staatuse Frontexile ning tõhustama nende koostööd Europoliga on väga tähtis, see on oluline ka demokraatia tõhustamiseks Euroopa Liidus. Frontex peab Eh, omama tõelist Euroopa dimensiooni ning eh, tema eh, koostöö Europoliga, tema missioon, tema pädevused mõjutavad kahtlemata ka inimõigusküsimusi. see tähendab seda, et Frontexi tegevust on vaja kontrollida. Euroopa agentuurina tuleb seda äh, allu-, tuleb see allutada parlamentaarsele kontrollile, nagu ka teised Euroopa agentuurid. kui me räägime laiendamisest, siis ärgem unustagem äh, süvendatud ähm, laiendamist, me ei pea mitte ainult geograafiliselt laiendama, me peame ka sügavuti laiendama. ärgem unustagem Euroopa Liidu demokraatlikke juuri liikmesriikide parlamentidel on autonoomne tegevusvaldkond, mis mis demokraatlikust vaatepunktist lähtudes on legitiimne ning ka Frontex peab nende tegevuse läbi olema legitiimne. ärgem unustagem, et Euroopa Liidus Äh, on asjad edasi arenenud, kuid praegusel hetkel oleks eriti kahetsusväärne, kui asjad hakkaksid äh, äh, halvas suunas liikuma. Frontex ja Europol on Euroopa ehit-, ülesehitustöö kaunimad viljad, kuid eurooplased ise aeg-ajalt vaatavad neile halva pilguga. ning äh, Euroopa välispiiride eh, kontrolli kohta peab ütlema, et eh, see, mis toimub välispiiridel, mõjutab ka Schengeni tegevust, kuid me ei saa hakata eh, nüüd vähisammul edasi liikuma, me ei saa lubada, et äkki kommuniteer läbi kukuks. me peame tegema koostööd, me peame survet, ka migratsioonisurvet jagama mitmete riikide vahel. seda ütleb ka Lissaboni lepe oleks väga kahetsusväärne, kui äh, see jääks ainult äh, tühjaks kirjasõnaks kaks aastat pärast selle kinnitamist. mina isiklikult arvan, et äh, Lissaboni lepe, kui seda õigesti ei kui seda õigesti ei rakendata, osutub kahjulikuks nii Euroopa Liidule kui Euroopa kodanikele. nii et küsime endalt, mida me soovime, kas me soovime rohkem Euroopat või vähem Euroopat? ma isiklikult arvan, et kõige olulisem on mõelda Euroopa kodanike peale, Euroopa kodanike peale, kes on juba väga eh, palju eh, teinud ja keda ei tohi nüüd viimasel hetkel hüljata, aitäh. ma ei arva, et keegi mm, alahindab neid tõsiseid probleeme, mis Kreekal on ja siin meile tuletati neid veel kord meelde. Eh, meil on nelikümmend minutit ja terve rida inimesi, kes sõna on soovinud, nii et paluks kaks minutit sõna võtta. Toomas Kruulik Tšehhi senatist saab kõigepealt sõna. Vážení kolegové, rád bych vás... Suur tänu, kallid kolleegid. lubage mul ehm, tutvustada teile Tšehhi senati seisukohti Frontexi rolli kohta Tšehhi senat leiab, et äh, piirikaitse peaks eriti jääma eelkõige liikmesriikide pädevusse, kes on, äh, vastutavad sellest, milliseid äh, otsuseid langetada ning Euroopa Liit peaks tegele-, tegelema eelkõige sellega, et toetab liikmesriikide tegevust. me soovime juhtida tähelepanu ka sellele, me oleme op-, oleme Frontexi rolli äh, tugevdamise vastu, me oleme Euroopa piiripolitsei vastu. ning äh, sooviksin öelda lõpetuseks seda, et äh, kui Frontexi tegevust, pädevusi laiendatakse, siis see ähm, läheb suunas, mis meile ei sobi. Frontex peaks tegelema eelkõige koordineerimise ja koolitamisega ning teine küsimus, mis äh, on seotud piirikaitsega. kui me vaatame, mis, peame va jälgima seda, mis äh, toimub erinevatel Euroopa Liidu liik-, piiri, piirkondades ja tõesti, lõunapiirkond on eriti tundlik, kuid me ei tohiks unustada siiski ka Euroopa Liidu idapiiri, mis meie meelest on samuti väga oluline. ma sooviksin esitada küsimuse meie Kreeka kolleegile, kas te võiks äh, hinnangu anda äh, Kreeka pilootprojektile? mul on veel pisut kõneaega ja ma sooviksin ühtlasi äh, öelda midagi eilse koosoleku kohta, mis puudutab siis äh, Euroopa agentuuride kontrolli ning Euroopa Parlamendi rolli ja ka liikmesriikide parlamentide rolli. ma saan aru, et Euroopa Parlament ja Euroopa agentuurid on väga tihedalt omavahel seotud, kuid pärast eilset arutelu on mul siiski selline tunne, ma liialdan pisut, et liikmesriikide parlamendid äh, on äh, surutud olukorda, kus äh, nad saavad kontrollida ainult, äh, kontrollida, et tema liikmesriik täidaks Euroopa Parlamendi vastu võetud otsust. suur tänu. lõppsessioonil räägime sellest viimasest teemast, aga nüüd proua Monika Lambert Ungarti, Ungari parlamendist. suur tänu. tänan kallid kolleegid, mu daamid ja härrad. Eh, eh, kui ma olin algaja poliitik, siis üks väga eh, tark sõber juhtis minu tähelepanu sellele, et kui mõnikord on see küsimus liikumisest väga tähtis kohe hakata liikuma, mõnikord see suund võib-olla ei olegi kõige õigem, tuleb aega mitte raisata ja elu on näidanud, et tal oli õigus nüüd, mis puudutab Frontexit ja julgeolekut laiemalt, siis siin ma tahaksin tuua kaks näidet. Äh, kuivõrd tähtis on õigel ajal liikvele minna. Äh, Madridi terrorirünnak äh, vapustas Euroopat. mina olin tollal Ungaris siseministriks ja meil toimus hästi kiiresti erakorraline kohtumine siseministeeriumis ja me tegime kiire otsuse, andsime soovituse eh, komisjonile ja nõukogule selle kohta, kuidas parandada julgeolekut Euroopas ning paremini andmeid vahetada ning süvendada koostööd julgeolekuasutuste ja õiguskaitseasutuste vahel Euroopa Liidus. sest see kohutav sündmus sundis meid kiiresti tegutsema. aga nüüd Frontexist, kaks tuhat kaheksa juba mm, oli näha, et on vaja laiendada Frontexi õiguslikku raamistikku, toimusid väga keerulised läbirääkimised selle üle ja käesoleva aasta algul eh, Liibüas meie lõunanaabrite juures algasid revolutsiooniprotsessid ja see kiirendas dokumendiga töötamist, nii et tõesti sündmused mõnikord panevad meid kiiremini tegutsema. ja tahaksin veel öelda, et parlamendi demokraatlik järelevalve, õiguspärasuse kontroll, inimõiguste järgimise kontroll on meie tegevuses ülimalt olulised valdkonnad ja annab kindlustunde see, mida komisjon ütles, aga see ei tähenda seda, et me tohiksime tempot aeglustada uued ohud on ju tekkimas. maailm on täis uusi riske, mis tekivad väga äkitselt ja raske on reageerida õigeaegselt. tahaksin siin öelda poliitikutele, et me peame nende uute ohtude jaoks ka ennast ette valmistama ning sellepärast mina pooldan seda, et Frontexi pädevust laiendatakse, aga loomulikult kontrollimeetmed peavad paigas olema. ja ehm, ma usun, et Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid kannavad siin suurt vastutust. Frontexi direktor juhtis tähelepanu sellele, et nemad otsuseid ei langeta, et nemad ainult rakendavad otsuseid ja nii see on ja see on õige. aga kontrollimeetmete puudumine ei tohi meid aeglasemalt tegutsema panna. nüüd Euroopa Parlamendi saadik. Angurakis, palun. suur tänu Frontex on kahtlemata üks neid instrumente, mis on Euroopa Liidus väga kasulik toetamaks igasuguseid interventsioone ja inimesi eemale peletamaks. vaatame, mis toimub Afganistanis. me näeme, kuidas seal kogu aeg põhiõigusi rikutakse kasutatakse tehnoloogia viimast sõna, et inimeste järel nuhkida ja see on kõik Frontexi mm, tegevusvaldkond. suurvõimud tahavad ju ka omada võimalust sulgeda piire siis, kui neil selleks soov on, ega hooli nad sugugi ka sisserändajatest, kes lihtsalt hukkuvad Vahemeres ja me näeme, kuidas kapitalism on kriisiolukorras, aga e, inimeste olukorra muudab see ainult hullemaks. migrandid tihtipeale pannakse lihtsalt nii-öelda kontsentratsioonilaagritesse kinni kõigepealt ja siis saadetakse tagasi, tagasi nende kodumaale. see kõik on kirjas tagasipöördumise direktiivis, nad isegi ei tohi pärast enam äh, järgmise viie aasta jooksul naasta Euroopa Liitu. see on tohutu probleem sadadele tuhandetele pagulastele, näiteks Kreeka. seda ei suuda lahendada Euroopa Liit ega Frontex, sest Euroopa Liit tahab lihtsalt, et eh, need illegaalsed immigrandid oleks odav tööjõud, keda oleks hea ära kasutada sellega seoses palume meie, et oleks vabadus neil inimestel äh, Äh, pöörduda näiteks meie tervishoiuasutuste poole ja et see represseeriv poliitika ära kaotataks ning et Euroopa ideed edasi elaks äh.. suur tänu. Malta parlament. ma tänan. jah, ma olen Maltalt, väikeselt saarelt ja geograafiliselt me paikneme Euroopa Liidu lõunapoolsel välispiiril. ja kindlasti eeldad, et ma sel teemal sõna võtan. eriti ma tahaksin rääkida Frontexi rollist, tema rollist eh, illegaalse sisserände peatamisel. nagu härra Laitanen ütles, eh, ka rändevoogude haldamine on üks Frontexi ülesandeid meie oleme samades eh, tingimustes nagu meie Kreeka kolleegid, kogeme samu probleeme ja meiegi tahame, et Frontexi roll tugevneks. ja jälle rändevoogude haldamine. teistest parlamentidest pärit kolleegid eh, on selle küsimuse juba tõstatanud ja ka Euroopa Parlamenti saadik siin rääkis tagasipöördumisoperatsioonidest juba, eh, aga arvestades, milline olukord Vahemerel valitseb, võib-olla on üks asi, mis vajab selgitamist, eriti arvestades, et praegusel ajal me vaatame Frontexi määruse sätteid uuesti üle. viimastel aastatel osales minu riik ja äh, Frontexi operatsioonides isegi oli juhtriigiks nendes. Äh, nii on see olnud viimasel kahel aastal ja ma võin kindlalt väita, et Ehm, nüüd eh, on Frontexi eeskiri muutunud ja meie osalemine operatsioonides keerulisemaks läinud, nii et võib-olla peaksime ka sellest rääkima, eriti kui silmas pidada Euroopa Liidu solidaarsust ja koorma jagamist ja nii edasi. Ehm, Frontex on olnud Vahemerel nüüd eh, palju aktiivsem ja eriti aktiivselt on Frontex tegelenud Kreeka-Türgi eh, piiril ja siin juba viidati ka Dublin kahele ja muudele dokumentidele, mis võib-olla ei ole niivõrd aktuaalsed siin praegu, aga siiski väärivad meie tähelepanu ja tahaksin veel ühte asja öelda, enne kui mu aeg lõpeb. Frontex on etendanud tähtsat rolli illegaalsete äh, rändevoogude haldamisel, ükskõik siis, kuidas seda on kritiseeritud. aga veel viimane asi, üks roll, mida ta veel peaks etendama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 Äh, Frontexit ettekande eest, tegemist on väga aktuaalse teemaga ka meie parlamendi jaoks. ja suur tänu, et rääkisite nendest ettepanekutest, mis on tehtud Euroopa Parlamendis, et tugevdada Frontexi demokraatlikku järelevalvet. aga äh, mul on küsimus härra Laitinenile. Te rääkisite Frontexi võimekuse, suutlikkuse tugevdamisest ja ütlesite, et Frontex peab lisandväärtust andma ja mitte asendama üksikute liikmesriikide poolt tehtavaid jõupingutusi. seda lähenemisviisi me toetame. aga samas näib, et mõned liikmesriigid leiavad, et Frontex peaks olema veelgi tõhusam ja veelgi karmikäelisem. ja kui me vaatame Schengeni õigusakte, siis Frontexile esitatakse ikka rohkem ja rohkem nõudeid ja ka liikmesriikidele ikka rohkem ja rohkem nõudeid, nii et siin on väga erinevaid sõnumeid. ja kindlasti tahetakse, et Frontex ka tõhusamaks muutuks. nii et minu küsimus lähtub sellest, härra Laitinen, kas on mingeid õiguslikke tõkke, tõkkeid, mis takistavad Frontexil olemast efektiivsem. sellisel juhul me peame parlamendis sellega tegelema. ja teiseks, Euroopa Parlament praegu arutab neid uusi nõudmisi, mis teile on esitatud ja võib-olla me peaksime seda rohkem tegema. Äh, suur tänu House of Commonsi esindaja nüüd. Uh, mul on suur heameel, et ma saan siin esineda, ma tahaksin neli märkust teha väga kiiresti. esimene on poliitilise iseloomuga. mina tulin eh, Ühendkuningriigi esimese põlvkonna immigrandina, minu vanemad olid Indiast, aga mina ise sündisin Jeemenis ja eh, tuleb öelda, et ei ole legaalse migratsiooni vastu Euroopa Liit, aga meie oma piiridel tõkestame illegaalset sisserännet, need, kes kuritarvitavad inimesi, kes on hädas, kes on sunnitud maksma tohutuid summasid selleks, et pääseda elama Euroopa Liitu. ma toetan täielikult seda, mida ütles kolleeg Kreekast ja kutsun üles kõiki kolleege, palun minge vaadake Türgi-Kreeka piiri. mina viisin oma komisjoni sinna kohale ja Lakiosse ja äh, kõik näevad, et seal on tingimused halvad. saadikud mõistsid seda, aga samas Kreekas on ju tohutu kriis, tohutu arv inimesi lisaks tuleb juurde ja see on kriis, millega Kreeka üksi toime ei tule ja lõppkokkuvõttes paljud nendest migrantidest eh, suundub Amsterdami, Pariisi, Londonisse, meie riikidesse. nii et tuleb tõesti koormat jagada ja eh, tõestada, toetada võimalikult olnud palju piiririike. mis puudutab Frontexit, siis ma toetan Frontexi tööd. ma usun, et operatiivplaanis on vaja Frontexile ette näha suurem roll. Neil peab tõesti olema tagatud suutlikkus tegeleda nende probleemidega ja mitte ainult õiguslik raamistik sellest ei piisa. nüüd Kreeka-Türgi eh, piiril on Frontexi piirivalve kiirreageerimisrühmad, sada kolmkümmend kaks tuhandelt on neljakümne kahele tuhandele vähenenud illegaalsete sisserännanute arv, nii et tõesti on näha, kuidas Frontexi räbitsrühmad on edukalt tegutsenud. Eh, Frontex, Europol, kõik need erinevad Euroopa Liidu ametkonnad peavad üheskoos tegutsema. Uh, jah, ma tänan, aga mul on veel neli kõnelejat ja siis ma sulgen nimekirja, nii et anname neile kaks minutit ja pärast viisteist minutit veel eh, siin saavad meie esinejad vastata siis lõpetuseks küsimustele. Tšehhi eh, esindajate kojast kõigepealt. suur tänu teile, eh, suur tänu, et te mulle sõna andsite Eh, mul oleks Frontexi direktorile eh, küsimus, see puudutab eh, Euroopa Liidu välis- ja sisepiire, sest tegu on nii-öelda ühendatud anumatega. Tšehhi Vabariigi jaoks oli Schengeni süsteem väga edukas, see võimaldas kodanike vaba liikumise, kuid viimastel aastatel oleme Eh, tuvastanud eh, teatud probleeme, mis eh, heidavad kahtlust kogu Schengeni süsteemile. loodame, et meie tänane arutelu parandab meie välispiiride kaitset, loodame, et seda, et ei ole vaja enam kontrollida meie sisepiire, mida on viimastel aastatel mõned liikmesriigid pidanud tegema mina leian, et äh, Frontex peaks tegelema eelkõige koordineerimise ja liikmesriikide tegevuse toetamisega. Euroopa äh, liikmesriigil, Euroopa Liit on vastu võtnud teise otsuse, Frontexil on oma vahendid, tal on võimalik äh, palgata näiteks ka töötajaid teistest liikmesriikidest, kui me kavatsesime seda teha, et tugevdada oma välispiire, on see veel üks põhjus selleks, et mitte sulgeda eh, piirid Euroopa Liidu siseselt, mis puudutab Tšehhi Vabariigi seisukohti ning eh, Saksa eh, politsei kont-, läbiviidavaid kontrolle Saksa-Tšehhi piiril, siis me sooviksime äh, et äh, tulevikus äh, äh, oleks võimalik mitte läbi viia kontrolle meie sisepiiridel, me ei ole Euroopa Komisjoni liidrirolli vastu, kuid me mõtleme, et kui me arvame, et kui ähm, eri erakorralistel põhjustel on vaja läbi viia kontrollid sisepiiridel, siis ähm, peaks seda tegema ainult ähm, avaliku korra ohusta-, ohtu sattumise jul- ja sisejulgeoleku põhjustel. nüüd, mis puudutab migratsiooni küsimust, siis ma arvan, et see võib kaasa tuua selle vahendi kuritarvitamise ning minu küsimus oleks härra Ladinenile, milline oleks teie arvamus äh, Äh, sisekontrollis läbiviimiseks lihtsalt sellepärast, et immigratsiooniküsimusi ei suudeta lahendada, kas te ei arva, et kui me tugevdame välispiire, ei ole enam eriti vaja kaitsta meie sisepiire Schengeni ruumis, aitäh teile! suur tänu! jälle alamkojast härra Hopkins nüüd yeah.. ma tänan. Äh, mina olen teisel seisukohal. ma käisin Varssavis eh, Frontexi peakorteris mõnda aega tagasi, eh, olin seal Euroopa Komisjoni esindajatega ja me arutasime neid raskusi, kui raske on illegaalset immigratsiooni kontrollida Euroopa Liidus ja küsimus oli, et miks siis mitte luua tõesti mitte Euroopa Liidu kodanikele sisepiiridel korralik kontroll ja küsisin seda üle, see oleks ju loogiline, efektiivne, kuidas terroristide, inimkaubitsejate, kriminaalide, illegaalsete sisserännanute liikumist Euroopa Liidus takistada. pärast seda, kui nad on välispiirilt üle tulnud, siis nad võivad vabalt liik-, liikuda ringi Euroopa Liidus ja miski neid ei takista. E, passide kontroll liikmesriikide vahel igatahes muudaks nende liikumise hoopis raskemaks ja ilma selliste kontrollideta ei ole võimalik sise julgeolek tagada. paar kuud tagasi Briti pressis oli teateid selle kohta, et mõned liikmesriigis äh, ollakse mures Schengeni üle ja üks liikmesriik isegi äh, tahtis passikontrollid oma naaberriigiga uuesti kehtestada. see küll ei ole juhtunud. meie ei ühine Schengeniga, sest Ühendkuningriigi valitsus tahab oma tugeva äh, piirikontrolli säilitada ja Euroopa Liidu kodanikud võivad tulla vabalt meile, aga teised meil on kontrollitud ja eriti aktuaalne on just see Vahemere eh, riikidele, et tõesti illegaalid, kes sisse tulevad, ei saaks nende kaudu kõikjale Euroopa Liitu edasi liikuda ja eile öeldi, et Schengen ja teised piirikontrollid nõuavad koostööd, aga mitte harmoneerimist, sest Euroopa Liit ei ole föderaalne riik ja piiridel on vaja teha lihtsalt kuul-, koostööd ja mina ei ole vaba liikumise põhimõtte poolt. ma tean, et siin on teisi seisukohti. Uh, aitäh uh,, äh, härra, härra Hanko Saksa Bundestagist, palun aitäh. mina soovin toetada seda, mida ütles härra Angurakis. lõpuks ometi kuulsin äh, äh, kriitikat, mis on tulnud inimõiguste organisatsioonide poolt Frontexile, pärast seda pole suurt midagi muutunud. rahvusvahelised inimõiguste organisatsioonid nagu Human Rights Watch äh, avaldasid paar nädalat tagasi uurimise äh, sisserändajatest kinnipeetute äh, kohtlemine Kreekas. see Äh, puudutab seda, kuidas Frontex korjab üles nii-öelda illegaalid räbitsete äh, operatsioonidega ja siis neid peetakse Kreekas ebainimlikes tingimustes. see leidis aset samal ajal, kui Euroopa Inimõiguste Kohus ütles, et need tingimused olid ebainimlikud. niisiis Frontex ilmselgelt ei pea kinni Euroopa standarditest Bill Fraley, Human Rights Watchi rahvusvaheline direktor ütles, et tegemist on murettekitava vastuoluga ja seda just täpselt sellisel ajal, kui inim-, Euroopa Inimõiguste Kohus äh, sellise otsuse tegi ning ütles, et äh, Kreeka, see, kuidas Kreeka inim-, immigrante kohtleb, äh, läheb vastuollu põhiõigustega Frontex aga ikka veel täiesti teadlikult saatis neid sellistesse tingimustesse. peaks ilmselt äh, kaevama saja kahekümne kilomeetrise kraavi Kreeka-Türgi piirile. see peaks jääma äh, äh, Türgi poolel peaks, oleks see oluline sellepärast, et, et mitte tanke sisse lasta, Kreeka poolel aga selleks, et mitte inimesi sisse lasta. kas äh, Ehm, eh, Frontex on kuidagi sellega seotud või on see Kreeka valitsuse sõltumatu otsus? Ehm, kas eh, Frontexis on inimesed, eh, kes tegelevad põhiõigustega ja kas nad suudavad takistada seda, et inimõigusi rikutakse, kes sellise inimese ametisse määrab, kui sõltumatu ta lõppkokkuvõttes ikkagi on ja millised on tema pädevused? minu viimane punkt on selline põhimõtteline äh, oma hetke keerulises olukorras on Tuneesias üheksasada tuhat põgenikku Liibüast, kes ja nad on kuidagi suutnud nendega toime tulla. Kreeka kolleeg just ütles, et sada kakskümmend tuhat põgenikku on tulnud Kreekasse, oleks võinud arvata, et poleks, et kogu Euroopa Liidul ei oleks probleeme nende inimeste vastuvõtmisega, inimene, ju inimesed, mina alati kritiseerin oma valitsust Saksamaal, et nad selliseid protsesse takistavad, ma ei saa aru, kuidas selline riik nagu Tuneesia sellega hakkama saab, aga Euroopa Liit aga mitte. tegemist on solidaarsuse küsimusega, Euroopa solidaarsusega. siin räägitakse äh, äh, solidaarsusest äh, omavahel, et kaitsta meid põgenike vastu, see peaks olema aga solidaarsus põgenikega, enamik nendest ei ole kriminaalid, vaid inimesed, kes on hädas. suur aitäh! ja viimane sõnavõtja härra Kessel Austria Rahvusparlamendist. härra esimees, daamid ja härrad. minu seisukoht on veidi teistsugune. mina leian, et Frontex äh, on edulugu äh, operatiivne piiri Äh, kontroll on ja peakski olema kõikide Euroopa Liidu riikide erihuvides. seega on oluline, et Frontexit äh, laiendatakse, see on oluline samm äh, selles suunas, et piirivalves saavutatakse kõrgekvaliteedilised standardid. see puudutab ka inimõigusi, inimõigusi peab kaitsma, seda peab jälgima. Kreeka näitab meile kuivõrd äh, oluline on see organisatsioon olnud. Äh, kui Kreeka suudab saavutada, et Kreeka suudab saavutada sellise äh, tugeva standardi piiride kaitsmisel. minu küsimus direktorile on järgnev. mida on Frontexil veel vaja selleks, et olla tõhusam oma töös, selleks, et paremini kaitsta liikmesriike? aitäh, leian, et tegemist on olnud äh, väga kasuliku debatiga, on avaldatud väga palju erinevaid arvamusi ja täpselt niimoodi asjad peavadki olema, kui kaasatud on kakskümmend seitse parlamenti ja Euroopa Parlament, siis äh, tõusetuvad väga erinevad seisukohad, aga on tekkinud ka palju küsimusi, eriti just Frontexi tegevdirektorile ja niimoodi peabki olema, sest et me üritame leida Äh, moodust, kuidas nende agentuuride üle korralikku järelevalvet teostada ja see sessioon on üks moodus, kuidas selles suunas liikuda. nii ta on siis sõna kõigepealt härra Laitisele ja siis ülejäänud kahele paneeli liikmele pärast seda. härra Laidine, palun. suur aitäh, härra esimees, kõigepealt tahaksin ma tänada kõiki kes äh, siin panustasid, kes väljendasid oma seisukohti ning esitasid küsimusi vastan nendele küsimustele kõigile koos, jagades oma vastuse nelja ossa ja siis jõuan viimase konkreetse küsimuse juurde, mille esitas äh, Austria parlamendi liige. kõigepealt äh, parlamentaarne järelevalve. nagu härra Simon Pusutil mainis, siis see on juba üsna kõikehõlmav, lisaks äh, parlamentaarsele järelevalvele on ka veel teised poliitilised tegijad siin seotud Euroopa Komisjon, nõukogu äh, äh, ka arvestades, et ka nemad on eelarvepädevad asutused, mängivad nad siin oma rolli ja oleme näinud seda, et äh, nende Euroopa institutsioonide mõju Frontexi rolli defineerimisel tugevneb ja ma leian, et parlamentaarne järelevalve sellest seisukohast demokraatlik kontroll on piisav ning äh, ruumi on ka veel operatiivseks sõltumatuseks, äh, nii palju kui seda vaja on. teiseks äh, üritan veel kord illustreerida seda, milline on liikmesriikide roll Lissaboni leping ütleb selgelt, et äh, öö, otsuse tegemise öö, äh, tegutsemise roll on liikmesriikidel, Frontex ei ürita seda pädevust öö, äh, ja seda vastutust liikmesriikidelt ära võtta. see on selge algpunkt kogu meie tegevusele ja sellest peab ka selgelt aru saama. Frontex vastutab äh, selle eest, et koordineerida liikmesriikide operatiivkoostööd. Äh, varem oli see vabatahtlikkuse alusel, nüüd uue määrusega tuleb äh, sisse üha rohkem kohustuslikku iseloomu selleks, et äh, Frontexi koordineerimisel läbi viia operatiivkoostööd. see on meie agentuuri vastutus, meie vastutame koordineerimise eest, meie ei tee otsuseid liikmesriikide nimel kolmandaks. ja see on väga huvitav, tegemist on üsna fundamentaalse küsimusega, mis on seotud ebaregulaarse sisserändega ja rände haldamisega. liiga tihti arvame me, et piirikontroll on see äh, kuldne lahendus kõigile probleemidele, see illusioon tuleb unustada piirikontroll on üks osa lahendusest, aga see ei ole kindlasti mitte kogu lahendus see, mida me oleme näinud hiljuti Euroopa Liidu välispiiridel, on, et probleem ei seisa mitte niivõrd piirikontrollide, piiriseire äh, võimekuses. on selge vähemus äh, kon-, selliseid äh, Euroopa Liidu sisenemisi, mida ei kontrollita välispiiridel. probleem on järgnevalt Äh, menetlustega, mida on siin ka juba mainitud, kuidas siis äh, asüülisüsteemi töötab, milline, kuidas, milline see protseduur on, kuidas tagasi saata need inimesed, kelle puhul on leitud, et neil ei ole õigust liikmesriikide territooriumile jääda. mis puut-, kuna need kaks võtmeprotsessi ei tööta korralikult, siis ei suuda, ei ole võimalik ka leida lahendust äh, ainult piirikontrolli kaudu oluline on kõik see kokku tuua, nii ja need kaks asja on seotud, asüül, rände haldamine ja tagasisaatmine, kui neid ei toeta ka usaldusväärne piirikontrollisüsteem, siis nad ei tööta, nii et meil on vaja kõiki neid instrumente koos. ja siis paar sõna põhiõiguste kohta. tegemist on väga tõsise teemaga see on agentuuri aluseks, see on meie väärtustes sees, see on meie strateegias, see on igal pool ning me oleme täiesti pühendunud sellele, et mit-, mitte ainult sellele, et kinni pidada põhiõigustest, inimõigustest, meie eesmärgiks on äh, seda ka parandada ning edendada me, me oleme teinud päris palju asju selleks, et äh, edendada põhiõigusi piirikontrolli valdkonnas kõik liikmesriigid on ühehäälselt vastu võtnud põhiõiguste strateegia ning tegevusplaani ja seda väga lühikese etteteatamise ajaga. uus muudetud määrus annab meile veel rohkem võimalusi, kuidas seda olukorda parandada, konsultatiivne foorum, põhiõiguste ametnik, nagu mainis ka härra Pusutil. meil on käitumiskoodeks, meil on koolitustegevus, mis on äh, Äh, süstemaatiline ning seotud ka kõigi ühisoperatsioonidega, mis on seotud äh, põhiõigustega. Äh, me oleme avalikustanud need raportid teatud rikkumistega kohta, mis meie arvates ei ole vastavuses reeglitega, mis on seotud põhiõiguste austamisele. Need väga kriitilised raportid äh, Äh, me võtame neid algpunkte, konstruktiivsele kriitikana tuleviku jaoks. vaadake Euroopa Põhiõiguste Agentuuri raportit, nemad on öelnud, et paljud need probleemid, mis on tekkinud põhiõigustega äh, Euroopa Liidu välispiiridel piirikontrolli äh, teostades, need ei olekski üldse avalikustunud, kui Frontex ei oleks seal nii aktiivselt tegutsenud, nii et palun vaadake Põhiõiguste Agentuuri raportit siin ja minu viimane märkus, äh, Austria parlamendi liige küsis, et mida meil on vaja, meil on vaja pühendumust, meil on vaja kaasatust, äh, liikmesriikide panuseid ja seda süstemaatiliselt ning järjepidevalt, äh, et osaleda seal ning me peame rakendama ühtseid reegleid, et meie tegevust koordineerida, seda on meil kõige rohkem vaja, aitäh. aitäh Äh, võin teha kokkuvõtte, Frontex on osa lahendusest, mitte aga osa probleemist, kui asi puudutab inimõigusi. härra Pusutil, palun. suur tänu teile, suur tänu kõikidele osalejatele selle väga huvitava arutelu eest. ma eh, tahaks mõningaid eh, mõtteid öelda, välja öelda. kõigepealt välispiirid nagu meie ühine mure eh, mõned kolleegid on öelnud, et välispiirid on, käivad riiklik ähm,, riikliku pädevuse alla. jah, see on tõsi, kuid kas me peaks äh, mõtlema ainult Schengeni välispiiri peale? kas näiteks Tšehhi Vabariik ei peaks äh, äh, kas Tšehhi Vabariik peaks huvi tundma ainult öö, ähm, oma riigipiirid, neil on ainult sisemised Schengeni piirid, kas Tšehhi Vabariik peaks öö, Äh, muretsema ka Schengeni välispiiri pärast, minu meelest me peaksime üha enam endalt seda küsima. ning äh, see küsimus kerkis esile äh, pisut varem sel aastal, kui Prantsusmaa leidis, et nad peavad uuesti võtma kasutusele liik-, piirikontrollid Itaalia-Prantsuse piiril, Schengeni sisepiiril ja miks Prantsusmaa seda tegema pidi, mitte sellepärast, et tegu oli sisepiiriga, Itaalia piiriga, vaid sellepärast, et Itaalia eh, välispiiril ehk siis Lampedusa saarel eh, oli eh, Lampedusa kaudu tuli Itaaliasse tohutud immigrante ja need immigrandid läksid Prantsusmaale, kes reageeris siis viies uuesti sisse piirikontrollid Schengeni piiridel nii et minu jaoks äh, tähendab see seda, et välispiiril äh, äh, ehk siis Lampeduusa saar ei ole ainult Itaalia probleem, see ei ole, see on Prantsuse probleem, see on, see on Tšehhi Vabariigi probleem, see on meie ühine probleem. nüüd teine küsimus, kas me hakkame looma ühtset piiripolitseid Euroopa Liidust? ei kui ma nüüd õigesti mäletan ühe härra Laidineni kõnet, siis äh, praegusel hetkel on äh, piiripolitseinike üle neljasaja tuhande üle kogu Euroopa Liidu ja oleks täiesti hullumeelne hakata seda äh, veel äh, seda veel kop-, sellele veel midagi juurde lisama. me soovime lihtsalt, et meil oleks efektiivsem, toimivam agentuur, eriti äh, nendes piiripunktides, mis on kõige nõrgemad ja eh, kõige eh, suurema surve all. kokkuvõttes, kui küsimuse all on välispiirid, siis me oleme kõik ainult nii tugevad, kui seda on meie kõige nõrgem lüli. ning on meie kõigi ühistes huvides, et meil on Euroopas lisandväärtusega koostöö Eh, just eh, meie ühisel eh, välispiiril ning kolmandaks, üks minu kolleeg mainis siin meie suuniseid, mis puudutavad siis Frontexi agentuuri tegevuspädevusi. tegu ei olnud Frontexi määrusega, mida hiljuti muudeti kuid äh, siiski muutused, äh, teatud muutused äh, müüd-, viidi sisse. toon teile selle kohta ühe näiteks, selle, sellel aastal jõudsid, jõudis Lampedusa saarel viiskümmend tuhat inimest, samas ähm, ja tuhat viissada inimest jõudis Maltale, minu kodumaale. Lampedusa ja Malta asuvad teineteisest saja viiekümne kilomeetri kaugusel ning äh, see tohutu erinevus nende eh, immigrantide arvu vahel eh, oli see, et eh, immigrandid teadsid täpselt, kuhu minna, nad teadsid, et kui nad jõuavad Maltale, siis ei saa nad sealt kuskile edasi ja kui nad jõuavad Lampeduusale, siis Itaalia võimuesinejad viivad nad järgmisel päeval Itaalia maismaale ning kui nüüd Frontexi suunised Ehm, muutuvad, siis eh, oleks, eh, oleks eh, need viiskümmend tuhat saanud ainult Lampedusa vastutusel ning on, pole mingisugune ime, et Malta ei ole seni nõus olnud ehm, Frontexi agentuuri tegevuses osalema, mis on absurdne, sest kui üldse on riik, mis võiks Frontexist abi saada, siis on see Malta sest koos teiste Lahemere riikidega oleme me suure surve all. nüüd äh, olukord Tuneesias, äh, mõni mainis, keegi mainis siin, et, äh, et mõned, et sajad tuhanded inimesed põgenesid Liibüast Tuneesiasse ja väga paljud neist on nüüd, nüüdseks läinud koju tagasi. ning seda muide Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu liikmesriigi abiga, kes äh, Äh, korraldasid, äh, äh, korraldasid tagasilende Tuneesiast Liibüasse, kuid umbes kuuskümmend tuhat liibüalast on endiselt Tuneesias ning neid võetakse vastu Tuneesia perekondades ning neli tuhat inimest on jäänud kõrbe piirile Tuneesia ja Liibüa vahel. Need inimesed on siin, on jäänud äh, lihtsalt vangi sinna kõrbesse, sest neil ei ole kuskile minna, nad on pärit Somaaliast, Eritreast, äh, Sudaanist äh, ning neid ei ole lihtsalt võimalik nende päritoluriiki tagasi saata. ning see tekitab meie jaoks küsimuse, kui Tuneesia on näidanud üles sellist solidaarsust kolmele miljoni inimese vastu, kas siis arenenud riik ei saaks samuti üles näidata nelja tuhande inimese vastu, kes äh, on jäänud lõksu sinna kõrbesse pärast Liibüa revolutsiooni algust. Ameerika Ühendriigid muide on meile näidanud eeskuju. Nad ütlesid, et me oleme valmis vastu võtta nii palju kui ähm, äh, võimalik, täpset arvu mainimata, kuid Euroopa Liit ei ole kahjuks sedasama teinud nii et äh, kui me äh, midagi olukorra lahendamiseks ette ei võta, siis äh, tulevad need inimesed lõpuks ikka Euroopasse lekkivates paatides, nad vanem asetavad ohtu oma elu, et jõuda Euroopasse sellisel ebaväärikal viisil, aitäh teile! loomulikult on veel teil üks võimalus. nii et nimelt, et Liibüa rahvuslik ülemineku nõukogu eh, üritab aidata neil eh, tagasi tulla Liibüasse. see on samuti võimalus, mida mm, ilmselt ei saa küll veel eh, niipea kasutusele võtta ning proua Tsongoglu, Tsonoglu. suur tänu. ma üritan ühe vastusega kokku võtta Äh, need erinevad küsimused, mis siin esitati. Kreeka võttis vastu tõelise immigrantide laine viimase viie aasta jooksul. ning see lõi tõeliselt kontrollimata olukorra ning seda sõltumata Kreeka tahtest või poliitikast on asi käest ära läinud eriti äh, kuna meile tuleb, äh, meileni jõudis väga palju immigrante üle Türgi piiri äh, Liibüast, Pakistanist ja mujalt. ning meie ra-, meie randadele on jõudnud samuti tohutu palju immigrante Põhja-Aafrikast, meil puudusid vahendid selleks, et organiseerida oma tegevust ning sellele fenomenile vastu astuda sellega seoses ei saanud me neid vastu võtta nii, nagu oleks see vajalik olnud. kuid äh, asi on selles, et meid on väga lihtne kritiseerida. meie me oleme vastu võtnud tegevuskava. me ning see võimaldab äh, koheselt käsitleda asüüliavaldusi, mis vastavad normidele. ning see tegevuskava äh, võimaldab meil ka äh, koheselt reageerida, kui keegi üritab kurjasti ära kasutada asüülisüsteemi ning enamus vangidest Kreekas on muide välismaalased, see pole sugugi juhus, sest väga paljud neist, kes Kreekasse jõuavad, lõpuks äh, äh, lõpuks äh, sooritavad kuritegusid. kaheksakümmend protsenti illegaalsetest immigrantidest ei jää Kreekasse, nad lähevad Kreekast edasi teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. mul on väga hea meel selle üle, et teisedki öö, kõnelejad siin saalis on seda korranud. ning sellega seoses nad jäävad Igumenitsasse, Patrasse ja teistesse öö, Ähm, äh, sadamatesse, kust nad äh, lahkuvad Kreekast Itaaliasse ja teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. ning seda hoolimata äh, Frontexi poolsest abist meie reageerimisvõime parandamiseks ning ekspertabi osutamiseks. on meil endiselt pidev jätkuv Eh, immigrantide sissevool Türgi piiri pealt, seal, kus asub Evruse jõgi. Eh, probleem on aga selles, et eh, meil puuduvad looduslikud takistused immigrantide peatamiseks, sest sellest jõest on väga lihtne üle saada, sellega seoses arutaski meie valitsus võimalust see nii-öelda Äh, traataia ehitamist, et, äh, et sellele immigrantide voolule lõpuks ometi kriips peale tõmmata. meie kolleeg rääkis siin sellest äh, Kreeka valitsuse poolt vastu võetud otsusest, mis tehti just nimelt sellepärast, et Türgist saabuvad immigrantide voogu pisutki peatada ning siin öeldi, et Kreeka poolt Türgi poolt saabus möödunud aastal kuus tuhat aastat ja eh, sel aastal üheksa tuhat eh, inimest ja seda sellepärast just, et eurosse jõudest on väga lihtne üle saada. Eh, pärit olnud Türgist, Pakistanist, Afganistanist ja mujalt Lähis- ja Kaug-Idast. ning tahaksin rõhutada, et nemad tulevad lihtsalt üle jõe, nad tulevad kas või kummipaatidega üle jõe meie lihtsalt üritame oma piire kaitsta ning see on meie põhipädevus. ja see eh, meede ei riku inimõigusi, sest meil, Kreeka riigil eh, on vaja ühest küljest respekteerida põhiõigusi, teisest küljest peame aga ka eh, säilitama oma riigi julgeolekut. sellega seoses ma arvan, et eh, nende meetmed kasutusele võttes ning Frontexiga koostööd tehes, kui arvame, et kui Euroopa Liit tunnistab, et meie asudes seal, kus me asume Vahemere ääres, oleme eriolukorras ning tunnistab, et eh, oleme osa Euroopast ning sellega seoses eh, peab, tuleb üles näidata solidaarsust nii tehniliste kui majanduslike vahendite eraldamist ning see peaks kajastuma ka eh, riigieelarves, et kaitsta kogu Euroopat selle immigrantide sissevoolu eest, see oleks õiglane lahendus, me, ma arvan, et me kõik peaksime oma panuse usutama, võttes arvesse, mis toimub praegu Põhja-Aafrikas. suur tänu, ma alustan sellest, et tänan kõiki meie sõnavõtjaid nende väga tarkade eh, teadmiste ja sõnadest, mis nad meiega jagasid ning tänan kõiki, kes sõna võtsid, osalesid, sest meie arutelu oli väga elav ja kõik vajalik oli olemas eh, selleks, et me, mille põhisõnum jõuaks kohale, Frontex on ülimalt tähtis organisatsioon, millel on rasked ülesanded täita ning meil on väga rasked ülesanded lähitulevikus lahendada, aga kui me ei suuda seda teha, siis kannatame sellest kõik. nii et me täname Frontexi direktorit ja tema personali selle eest, mida nad teevad ning kindlasti me peame kõigil silma peal hoidma, mis seal toimub. ja me kuulsime ka, et selline kohustus on midagi, mida me kavatseme lähiaastatel täita. nüüd veel paar sõna, minu riik ei kuula, kuulu Schengenis, härra Hopkins juba kuulutas seda ja ei ole ka Frontexi täisliige seetõttu. aga oli väga hämmastav see, et kui uus koalitsioonivalitsus avaldas oma julgeolekustrateegia möödunud aasta oktoobrikuus, siis üks peamisi eesmärke, mis seal kirjas oli, oli just Frontexi tugevdamine. nii et isegi Schengenisse mittekuuluv riik mõistab, et meiegi huvides on Frontexit tugevdada ja Frontexi edu on meile ülimalt oluline. see näitab, et kuidas me oleme kõik seotud ja istume ühes paadis ja nüüd ma tuleksin järgmise sessiooni juurde meil on meie käsutuses veel pisut vähem kui kaks tundi et arutada seda, kuidas liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlament saavad tugevdada koostööd ehm, just eh, ametkondade üle järelevalve parandamisel, nii et ma palun nüüd, et meie sõnavõtjad tuleksid siia laua taha ja vahetame siin istekohti ja siis alustame tööga. ma ütlen, et üks eh, koostööpaneeli liikmeid, proua Lambert ähm, ei ole täna siin, mis tähendab seda, et meil on ainult neli sõnavõtjat. aga äh, ma olen kindel, me kuuleme väga huvitavaid sõnavõtte neilt. ja niipea, kui proua härra Aguilar on siia saabunud, siis anname talle sõna või tahate te äkki kohalt pealt rääkida? Äh, nii et alustame temast tema öö, äh, oli siin meil, meie koosoleku üldjuhataja äh, ja on olnud osaline terve äh, kohtumiste seeria korraldamisel. aga üks asi vajab selgitamist. meie Lordide Koda on ka väga huvitatud sellest koostööst ja Euroopa Parlamendi presidendile me oleme ka sellest rääkinud, meie oleme nende hulgas, kes leiavad, et koostöö peab loomulikult kasvama ja ei ole mingit äh, formaalseid institutsioone selleks koostööks rohkem juurde vaja luua. aga nüüd ma annan sõna härra Aguilarile. suur tänu Eh, Lord Hanei ja tere hommikust kõigile. Eh, ma tahaksin nüüd anda oma panuse sellesse meie kohtumisse selle lõpus. ja siin me hindame ja võtame kokku selle eh, et milliseid muudatusi meil võib-olla võib, annaks teha või parendusi annaks teha meie koostöösse ja samuti eh, meie tegevuse hindamisse, politsei kujundamisse. Mm. ning eh, kuidas tagada, et ametkonnad, kes tegevad justiitsvaldkonnas, saavutaksid paremaid tulemusi oma tegevuses Eh, Stockholmi programm detsembris kaks tuhat üheksa eh, mm, on vastu võetud ja pärast seda võttis veebruaris eh, vastu sisejulgeolekustrateegia Euroopa Komisjon ning tegutsemist on ala, alustanud ka COSI komitee, kes tegeleb sisejulgeoleku küsimustega. seda näeb ette ka alusleping ning on välja tulnud komisjoni teatis novembrist, kus käsitleti ka sisejulgeoleku strateegiat. ja seal on juba ära toodud konkreetsed tegevussammud, aga me peame mõistma seda, et kaks aastat pärast nende dokumentide vastuvõtmist ei ole olukord sugugi rahuldav ja meil on vaja tugevat institutsioonilist raamistikku selleks, et saaks toimuda ka parlamendi järelevalve ja sellega me olemegi siin tegelenud meie kohtumise käigus. E, parlamentidevaheline komitee tuli kokku aasta tagasi, aastal kaks tuhat kümme. nüüd on meil e, regulaarsed hindamiskohtumised korraldamisel, et vaadata, kuidas kõiki neid dokumente ellu rakendatakse Europol, Eurojust, Frontex, kõik need Euroopa Liidu ametid on ka saanud sõna meie kohtumistel, mis on tavaliselt kestnud kaks päeva ning eh, komisjon nõukogu on mitmesuguseid ettepanekuid teinud meetmete rakendamiseks ja nüüd on vaja, et nad tõesti ka praktikasse rakenduksid. Eh, ja seda Euroopa poliitikatsükli raames, eh, mis tegelikult ju annab ametkondadele, agentuuridele, asutustele sellise raamistiku sidusa, milles tegutseda. ma rõhutaksin seda, mida ma juba eile ütlesin pärast seda, kui avati meie arutelud. nimelt me oleme siin selleks, et tõesti midagi ära teha ja lisada väärtust sellele, mida institutsioonid ise teevad. me tahame abiks olla ja hea seista selle eest, et tõesti eh, mm, pareneks eh, hindamistegevus nõukogus, Euroopa Komisjonis, et hoidaks silma peal, kuidas edenevad Ehm, meie võitlus terrorismi, eh, organiseeritud kuritegevuse vastu, kuidas on korraldatud meie piirivalve, kuidas hallatakse Euroopa Liidu välispiiri. ja sellepärast ma rõhutan, kuivõrd oluline on koos tööd teha ja kaasata erinevad ametid ja liikmesriikide parlamendid regulaarselt nende küsimuste arutamisse. regulaarselt kutsutakse kõiki neid asutusi siia komisjonidesse aru andma ja praktilisest tööst rääkima. meie sellega hoiamegi silma peal nende asutuste praktilisel tööl. aga eile me analüüsisime ka, milline on äh, milline on õiguslik alus ja me teame, et aluslepingus artiklid seitsekümmend seitse, kaheksakümmend üks, kaheksakümmend kaheksa räägivad eh, sellest. ja nüüd me tahamegi koondada Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamendid eh, ühise järelevalveks ja kontrolliks ametkondade üle. ja tähtis on ju ka hinnata seda, milline mõju on olnud Euroopa julgeolekustrateegial eh, liikmesriikide tasandil ning hinnata olukorda ja võib-olla siis pakkuda välja muutused, mida on vaja teha nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikide tasandil, et tulemused veelgi paremad oleksid. kui me kõige sellega jätkame lähikuudel, eh, siis Ehm, sellega me valmistume ka järgmiseks Euroopa Liidu tegevuspoliitikade tsükliks, mis algab aastal kaks tuhat kolmteist ja meie tegevusest on tõeliselt praktikas kasu. ja meie kodanikud saavad sõnumi sellest, et me tõesti nende julgeoleku eest seisame. ma olen väga veendunud selles, et Eh, iga liikmesriigi parlament hakkab osalema eh, nendes hindamites, eh, nii nagu näeb välja, näeb ette artikkel seitsekümmend Euroopa Liidu toimimise lepingus, koostab omaenda hinnanguid ja sellega annab panuse meie üldisesse hinnangusse, mida me hakkame analüüsima juba järgmisel aastal, oktoobris kaks tuhat kaksteist, ühe aasta pärast. liikmesriikide aruanded tegelikult määravad selle, kuivõrd kvaliteetne on äh, meie kõigi töö. tähtis on mõista, äh, millised on plussid, millised on miinused ja seda, mis tuleb veel ära teha, et tulemused veelgi paremad oleksid. nii et kaks tuhat kolmteist, nagu öeldud, algab uus poliitikatsükkel meie libekomisjonis oleme valmis tegema oma parima ja jagama meie käsutuses olevat informatsiooni liikmesriikide parlamentidega. Mm, eh, vastavad komisjonid on seda valmis tegema. ja selle kaudu eh, paraneb ka meie suutlikkus hinnata liikmesriikides ja Euroopa Liidu tasandil tehtud. me teame ju, et lihtsalt selle õig-, uue õigusliku alusega olid seotud väga suured ootused. Euroopa Liidu toimimise lepinguga olid seotud väga suured ootused. me tahame ju üle saada sellest lüngast, mis meil on olnud informatsiooni jagamisel. see on meile tihtipeale takistuseks olnud. see informatsioon, mida me kogume institutsioonides, Europol, Eurojust, Frontex, et see informatsioon, mis neil seal on, on vaja edastada äh, regulaarselt ka liikmesriikide parlamentidele ja see liikmesriikide parlamentide kaudu jõuab see informatsioon elanikkonnani, meie rahvani ja tähtis on, äh, et hindamisprotsessi kvaliteet paraneks veelgi ja tema demokraatlik äh, legitiimsus tugevneks. ja sellest tõuseb tulu Euroopa Liidu esindusdemokraatiale. see on põhimõtteline küsimus. artikkel kümme Euroopa Liidu toimimise, Euroopa Liidu lepingus ka kõneleb samadest asjadest. nii et tähtis on nüüd tempot üleval hoida eh, ka järgmistel eesistujatel ja oktoobris kaks tuhat kaksteist toimub meil seminar, kus me arutame neid teemasid edasi. nii et eh, see on ka meie vastuseks eh, nendele täiesti õigustatud kahtlustele, mis on kõlanud meie regulaarsetel kohtumistel siin, äh, kui me oleme kohtunud äh, liikmesriikide parlamentidega. me tahame nüüd tõesti sõnad täita sisuga. ja Euroopa Liidu toimimise leping on meile andnud uue mandaadi tõesti teostada järelevalvet sisejulgeolekustrateegia täitmise üle ning kõigi nende tegevuspoliitikate üle, mis meil on justiits- ja julgeoleku valdkonnas, aitäh well,! Uh, ma tänan, härra Aguilar, see oli suurepärane algus meie mõttevahetusele. Te tegite ka mõned ettepanekud ja teised saavad neile reageerida ja nüüd ma annaksin sõna härra Paulo Piskole kes on Euroopa Asjade Komitee liige Portugali parlamendist. suur tänu, lugupeetud kolleegid. ma kõigepealt tahaksin paluda mõistmist, sest ma pean pärast oma sõnavõttu koheselt lahkuma, sest minu lennuk lahkub äh, Brüsselist kell kaksteist kakskümmend ning äh, sooviksin teile ühtlasi öelda, et minu jaoks on suur au teie siin sõna võtta, et äh, jagada teiega Portugali arv, parlamendi arvamust äh, Frontexi Euroopa ülesehituse kohta. nüüd kõik need küsimused, mis on seotud vabaduste ja garantiidega, kaitseküsimustega on lahutamatud osad Euroopa eh, tugevdamisest eh, ning eh, need võeti vastu loomulikult Lissaboni leppega. me peame teadma, et Euroopa kodanikud on väga, tunnevad väga suurt huvi selliste küsimuste vastu nagu isikuandmete kaitse, põhiõiguste kaitse ning meie ühiskonnakaitse, mis puudutab tegevust koha peal Eh, siis eh, tuleb eh, tõhustada meie efektiivsust Euroopa põhimõtete kaitseks. nüüd selleks, et meie parlament saaks efektiivselt tegutseda, on vaja veel väga palju ära teha, sest paljud probleemid on üsnagi hiljuti tekkinud ning väga raske on nendega tegeleda ning nende lahendamist kontrollida ning nad on endiselt väga mõjutatud valitsusvahelistest otsuste, vastu võetud otsustest ning äh, meie ei äh, soovi olla lihtsalt spetsiifilised, äh, ähm, lihtsalt pealtvaatajad, kes võtavad teadmiseks seda, mis on tehtud ära näiteks sisejulgeolekukomisjonides või Frontexis ja Europolis. artikkel sada kolmkümmend üks Euroopa Liidu aluslepingutest mainib Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide rollist näiteks äh, nende õigusest KOS-i komisjoni äh, tegevusest äh, teavitatud saada, kuid samas meie koostöö peab olema pisut laiemapõhjalisem, samuti peame jälgima ka agentuuride tööd, nagu seda ütles ka härra Lopes Aguilar. ning see kontroll, mis, kontrolliõigus agentuuride tegevuse üle Äh, praegusel kujul ei ole sellesse suhtutud eriti kui eriti olulisse küsimusse. Euroopa äh, rahvusparlamendid äh, ei ole veel tegelema hakanud eriti Euroopa institutsioonide tegevuse kontrollimisega ning küsimus on siis selles, kuidas oleks meil võimalik osaleda selles töös umbes sama palju, kui seda teeb Euroopa Parlament, vastasel korral hakkame meie eh, tegelema ainult eh, riik, rahvusriiklike küsimustega ning Euroopa teemad eh, peetakse mitte prioriteetseteks ning nende tegemine tege,, nendega tegelemine lükatakse edasi. väga oluline on läbi viia demokraatlikku kontrolli sellistes olulistes küsimustes. meie lähenemine peab olema mm, Äh, aktiivne, me peame osalema sellistel kohtumistel nagu meie tänane kohtumine ning äh, samuti tuleb äh, tõhustada ka erinevate vahendite tõhustamist, mis aitavad sisejulgeolekut tugevdada ning liikmesriikide kontroll erinevate agentuuride üle ning parlament, Euroopa Parlamendi koostöö rahvusparlamentidega tähendab seda, et me tõhustame ka praegu, praeguse poliitika tõhusamat elluviimist ning kõik need erinevad elemendid on väga tähtsad selleks, et äh, rahvusriikide äh, saadikud saavad, saaksid oma osalust sellistes valdkondades suurendada. rahvusriikide parlamentide liikmed peaksid ähm, ähm, saama suurema võimaluse kriitiliselt analüüsida agentuuride tegevust, mille roll on väga oluline informatsiooni jagamisel äh, ning samuti kuritegevuse kontrolliks eh, kõikides eh, selle väljendusviisides ning samuti ka julgeoleku tõhustamiseks. Eh, nii oleks meil võimalik saavutada tõhusamad meetmed, mis garanteerivad kodanikuõiguste kaitset ning samuti ka saame välja töötada tugeva poliitika, mis võtab aluseks Euroopa väärtused ning mis on tõeline lisandväärtus meie eurooplaste jaoks ning ka nende jaoks, kes äh, jälgivad meie tegevust kolmandatest riikidest. Äh, ning äh, nende organisatsioonide tegevus, mis selliste küsimuste arengut jälgivad, on, nende puhul on väga oluline, et, et nende tegevust toetataks Euroopa Parlamendi konsulteeritakse kõigis teil, kõikides sellistes küsimustes, nagu seda näeb ette Lissaboni lepe. väga eh, oluline on, et eh, selline eh, poliitika tõesti ka ellu viid-, viidaks, Euroopa Parlamendi roll on sealjuures palju tähtsam kui rahvusparlamentide roll ning riigiülene tegevus eksisteerib pärast Lissaboni leppe vastuvõtmist, kuid on olemas siiski ka selliseid meetmeid, mis ei ole hästi kohandatud ning mis võivad ka näiteks meie ühiseid väärtuseid äh, nõrgestada, mis puudutab riigi kontrolle, sisejulgeoleku kontrolli või organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust see võib tekitada sellise olukorra, et eh, tegelikult Euroopat üritatakse mitte ehitada, vaid laiali lammutada. see tähendab seda, et Euroopa institutsioonid peavad sellise mõtteviisi vastu võitlema. rahvusparlamendid ei saa siin eriti, eriti midagi ära teha. Eh, see puudutab ka meetmete vastuvõtmist, mis oleks vastukaaluks Euroopa eh, aluslepingut, näiteks ei tohiks teha äh,, taas sisse viia sisepiiride kontrolli, nagu seda hiljuti on tehti äh, või mille tõi kaasa terve immigrantide laine saabumine Euroopasse pärast Araabia kevadet. tegu on keerulise küsimusega, me peaksime üritama kõik koos sellele lahendust leida. igatahes selge on see, et selline tegevus mõjutab ühte olulisemat aluselementi eh, meie ähm, ähm, ähm, Euroopast, milleks on siis Schengeni lepe ning äh, kodanike vaba liikumine. tõsi on see, et äh, liikmesriigid peavad ennast äh, väljastpoolt tulevate ohtude vastu kaitsma ning selge on see, et on vaja tõhustada praegust koostööd, et olla võimalikult efektiivsed ning tugevdada kodanike turvatunnet oma kodumaal meetmed on väga sofi-, väga, väga tõhusad, väga keerulised, kuid see, et nad nii keerulised on, võivad tekita-, võib tekitada lisaprobleeme, see võib suurendada erinevaid kuritegevuse liike, inimkaubandust, narkokaubandust, kontrollimatuid migratsioonivoogusid, küberkuritegevust ja nii edasi me äh,, nii võib kardetavasti minna, kui ei eksisteeri tõhusat koostööd erinevate Euroopa institutsioonide vahel kes selliste eh, küsimuste osas pädevad on. Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid peavad samuti oma koostööd selles valdkonnas tõhustama. meie lähenemine peab olema selline, mis võtab eh, aluseks eh, Euroopa humanistlikud väärtused, mis on Euroopa, Euroopa ülesehituse aluseks, me peame tegema seda võimalikult mõistlikult, garanteerimaks õigusriigi kaitse ning kodanike kaitse. sellega seoses koostöö erinevate agentuuride vahel äh, Äh, ja äh, nagu näiteks äh, ka põhiõiguste kaitseagentuuri ja Frontexi vahel on prioriteetse tähtsusega meie jaoks. meil on vaja ühtseid ja loogilisi, loogilist koostööd erinevate agentuuride vahel, Euroopa institutsioonide vahel, erinevate parlamentide vahel. meil on vaja tõhusamat koostööd liikmesriikide vahel, meil on vaja paremini struktureeritud Euroopa Äh, ühist poliitikat, äh, mis äh, on esmase tähtsuseks ka selleks, et tõhustada koostööd Euroopa Parlamendi ja rahvusriikide parlamentide vahel. aitäh, järgmiseks härra Carlos Coelho, kes on Euroopa Parlamendi libekomisjoni liige ja on olnud ka mitmete raportite raportöör, mis puudutavad Schengeni akiid. aitäh, härra esimees alustan esimeste märkustega. tänane Euroopa Liit ei ole enam see, mis ta oli vanasti. me ei ole mitte ainult raha, kaupade ja teenuste liit, me oleme, ehitame kodanike Euroopat, et äh, luua tihedam liit äh, inimes-, Euroopa inimeste vahel, mis on äh, vabaduse, õigluse ja turvalisuse alal. kui me hakkasime seda ala kõigepealt üles ehitame pärast Tampere tippkohtumist, siis äh, tahtsime me lihtsalt paremat äh, ja rohkemat koostööd liikmesriikide vahel. täna pärast lipas, Lissaboni lepingut äh, oleme arutamas välja Euroopa poliitikaid, ühiseid standardeid, uusi seadusi, uusi instrumente. Euroopa agentuurid on tüüpiline näide sellest evolutsioonist ja nende mandaat ning tegevused on võrreldavad sellega, mis äh, äh, tehakse teistes agentuurides, aga seekord ei ole föderaalset demokraatlikku kontrolli. Äh, lepingu jõustumine oli oluline samm, millega luua tihedamad sidemed Euroopa Parlamendi ning liikmesriikide parlamentide vahel ning on tekkinud ilmselge äh, paranenud koostöö, Euroopa Parlamendi pädevused, liikmesriikide parlamentide pädevused endise kolmanda samba valdkonnas, mis on seotud kohtu, politsei, immigratsioonikoostööga, äh, need on progressiivselt suurenenud, eriti arvestades, et Lissaboni leping on jõustunud, on suurenenud Euroopa Parlamendi kontrollipädevus äh, ning äh, koostöö Euroopa liikmesriikide parlamentidega, Äh, vastavuses äh, Euroopa seadusandlustega, aga praktilises mõttes on veel päris palju ära teha. Euroopa Parlamendil peaks olema võimalus äh, rohkem kaasata liikmesriikide parlamente otsuste tegemise protsessi. liikmesriikide parlamendid peaksid olema rohkem valmis kasutama ära neid uusi pädevusi ning õigusi, mis Lissaboni lepinguga neile on antud. lahendusi peaks leidma selleks, et toime tulla olukordadega, mille on teki-, mis on tekkinud äh, sellest, et Euroopa Parlamendil on nõustumisõigus äh, äh, rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimisel, näiteks reisija info kokkulepe, aga rahvusriikide parlamendid isegi ei saa infot selle kohta. mina leian, et Euroopa Parlament peab võtma selle algatuse, et tagada hea koostöö liikmesriikide parlamentidega ja see on ainuke moodus, kuidas võtta vajalikud sammud, et äh, viia sisse demokraatlik kontroll ning vastutus. räägime paar sõna Euroopa agentuuridest. õiguslik mandaat ning äh, agentuuride pädevus, räägin agentuuridest nagu Europol, Eurojust ja Frontex, viimaste aastate jooksul on neid aktiivselt laiendatud ja tihtipeale on mindud kaugemale selle originaalsest ulatusest, neile on antud ka äh, mõned olulised operatiivülesanded, mis äh, tekitavad võimaluse sekkuda rahvusvahelisel äh, areenil Euroopa Liidu liikmesriikides. mina olen koos äh, suure hulga Euroopa Parlamendi liikmetega olnud selle poolt, et nende agentuuride mandaati ning võimekust tõsta, et anda neile vajalikud vahendid, millega täita oma jagatud rolli Äh, rakendamaks Euroopa Liidu sisejulgeolekustrateegiat, mis on määratlenud viis olulist äh, ohtu, terrorism, äh, küberkuritegevus, piirikontroll, katastroofi algus ja tõsised kuriteod. aga me ei tohi unustada, et paralleelselt tuleb sisse viia tõhus ning range nende tegevuste järgimine, jälgimine. hiljuti tugevdati Frontexi mandaati, see võeti vastu esimesel septembri parlamendi sessioonil ja eesmärgiks oli luua äh, rangem, kõikehõlmavam kiire reageeringu võimalus Euroopa Liidus, eriti võttes arvesse hiljutisi arenguid Vahemere ääres. nagu te kõik teate, siis aasta algusest on saabunud äh, tohutult inimesi mitmest Põhja-Aafrika riigist ja see on pannud mõne Euroopa Liidu liikmesriigi äh, kaitse- ja piirisüsteemid tohutu pinge alla selleks, et kaitsta Schengeni piirkonda ning äh, turvata tema stabiilsust, oli vaja kiiret tegutsemist, kõik liikmesriigid peaks, pidid mobiliseeruma Euroopa Liidu tasandil ning ära tuli kasutada kõiki operatiiv- ja finantsvahendeid, mis Euroopa Liidul on Schengeni haldamise, haldamise tugevdamine on oluline selleks, et tagada, et kõik liikmesriigid äh, suudaksid äh, tõhusalt kontrollida oma osa Euroopa Liidu välispiirist, et äh, tugevdada ühist usald-, vastastikust usaldust ning usaldust ka Euroopa Liidu rändehaldussüsteemi vastu. Schengeni mehhanismi uuendamine on osa vastusest siin me peame üritama rakendada inimeste vaba liikumist, samas äh, äh, peame tihedalt jälgima, et ei viidaks sisse piirikontrolle sisepiiridel. Äh, selle, me peame seda tegema sellega, et kõik liikmesriigid peavad välispiiri tõsiselt äh, haldama. Frontexil on siin üha suurem roll, mitte ainult selleks, et toetada välispiiri kontrolli ning võidelda ebaseadusliku sisserändega, vaid ka selleks, et aidata liikmesriikidel, kellel on probleemi, eh, need probleemid lahendada juba varases etapis. aga mitte keegi ei saa väita, et see Frontexi uus mandaat eh, ei tooks endaga kaasa võimalikke riske. näiteks, mis puudutab eh, andmekaitset ja siin tuleb veel vaadata, milline monitooring sisse viiakse ja millised on turvameetmed selleks, et tagada, et andmekaitse oleks, põhimõtted oleks täielikult, et nendest kinni peetakse. kolmanda samba raamistik, mis puudutab justiitspolitsei koostööd, on nüüd kadunud Lissaboni lepinguga, aga me peame siiski võitlema selle tendentsi vastu, see endine kolmanda samba vaim säilitada. me oleme väga teadlikud sellest, et piiri, asüüli äh, äh, rändekontroll endiselt puudutab erinevate liikmesriikide suveräänsust, suveräänsust, mis endiselt vastutavad omaenda välispiiride turvamise eest. aga me ei tohiks sulgeda silmi äh, Euroopa õigus- ja poliitikaraamistike ees siin valdkonnas viimaste aastate jooksul on need esile kerkinud ja mitte ainult äh, Euroopa Parlament, vaid ka liikmesriikide parlamendid peavad mõistma, et olulised muutused on aset leidnud ja nüüd on need Euroopa näod kõige nähtavamad näod äh, välispiiridel, mis puudutab rännet, asüüli ka nii Euroopa Liidus sees kui ka väljaspool. lõpetuseks meenutan teile, et hetkel äh, suure, on Euroopa agentuuride arv suurenenud juba kümneni parlament äh, on säilitanud eelarve kontrolli või kas me peaksime nägema ette uued kontrollimeetmed, näiteks agentuuride äh, programmi iga-aastane raport? eile siin öeldi, et ei ole mingisugust vajadust suurendada parlamentaarset kontrolli, mina ei ole sellega nõus. on äärmiselt oluline, et meil oleks äh, korralik demokraatlik äh, kontroll nende tegevuse iseloomu ning mõju üle ja eriti seda olulised on äh, vastutusvõime, vastutus äh, ning mõistlik tegutsemine, kaasa arvatud see, mis puudutab potentsiaalseid põhiõiguste rikkumisi Ehm, institutsioonide vaheline mäng, sellest enam ei piisa, me peame suurendama võimalusi jagada informatsiooni ka teistel tasanditel, näiteks ehm, see, et ehm, poli-, poliitilised parteid eh, osaleksid siin nii liikmesriikide kui Euroopa tasandil ja, eh, ja koostööd peaks tegema ka raportöörid, kes töötavad samade kaustadega Euroopa Parlamendis ja liikmesriikide parlamentides. mina pean, et, et teie, arvan, et teie peaksite oma liikmesriikide parlamentides äh, kutsuma enda ette äh, agentuuride esindajad teie riikides. ja tahaksin toetada siin härra Lopez Aguilari, kes äh, paar minutit tagasi rääkis sellest, et Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid peaksid tegema paremat koostööd, et hinnata nende agentuuride tööd. lõppsõnad. daamid ja härrad viiskümmend aastat äh, võttis aega, et siseturg sisse viia, aga nüüd me oleme töötanud ainult kaksteist äh, aastat selleks, et luua vabadusel, õiglusel ja turvalisusel põhinev ala. me liigume õiges suunas äh, sellega, et oleme sisse viinud põhiõiguste harta ning integreerinud selle oma aluslepingutesse, aga üleminekufaasis oleks viga, oleks isegi ohtlik, kui me ehitaksime turvalisuse Euroopa üles ilma äh, läbipaistvuseta ning demokraatliku vastutuseta. ja see sõltub meist kõigist, äh, kes me peame viljaka koostöö abil äh, tagama, et see ei juhtuks, aitäh! Well, thank you very much. I think there are some very interesting suur tänu nende väga huvitavate mõtete eest ja tahaksin vaid öelda, et kui minu komisjon Lordide Kojas koostas julgeolekustrateegia, sisejulgeolekustrateegia alast eh, dokumenti, siis oli meil väga tihe koostöö libe komisjoni raportööriga selles küsimuses. ning me nägime, et see on üks viis, kuidas liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlament saavad koostööd arendada. nii et teilgi oli siin väga huvitav ettepanek. nüüd härra Keith Vaas äh, eh, äh, eh, alamkojast ja pärast seda proua Lambert viimasena. ma tänan äh,, tänan, kallid kolleegid liikmesriikide parlamentidest ja Euroopa Parlamendis ja tahan öelda alustuseks, et väga Eh, hea meel on mul, Lord Hannay, siin teie juhtimise all eh, esineda, sest me oleme olnud Briti parlamendis ju üle koridori kogu aeg. Eh, ja Euroopa Liidu sellistel kohtumistel tundub nii, et inimesed kordavad üle seda, mida eelkõnelejad ütlesid ja minagi mm, olen sunnitud seda tegema, tahan väga kiita kolleeg Carlos, Portugali kolleegi väga sõnaosavat kõnet. Eh, tal on absoluutselt õigus, et meil on vaja suuremat läbipaistvust ja tugevamat järelevalvet ja sellest ma alustaksingi. ta tuletas mulle meelde, et eh, minu esimene tippkohtumine eh, oli pärast seda, kui Euroopa ministriks mind Tony Blair nimetas valitsuses ja Carlosel on õigus, et sellistel eh, extempore tippkohtumistel olles mm, näed asju hoopis teiste silmadega. ja eh, koordineerimisest, eh, koordineerimisülesannetest oleme rakendusülesannete Äh, üle läinud ja härra Hopkins, kes on analüüsikomisjonis Euroopa Parlamendis, omab hoopis teistsuguseid seisukohti kui mina, aga ühendab meid siin saalis see, et on vaja korralikku äh, analüüsi ja äh, kontrolli. jah, Carlos rääkis siin sellest väga ilukõneliselt, mina tahaksin rohkem äh, rääkida praktilisest küljest, millega minu komisjon tegeleb Briti parlamendis, nimelt üritab äh, neid äh, ametkondi ka vastutavana hoida. meie siseasjade komisjonis Briti parlamendis tugineme kõiges meie tegemistest tõenditele kas omaenda tõenditele siis või nendele, mis meile esitatakse. selle tahtsin ära öelda ning veel ma leian, et kui asi puudutab kontrolli ja läbipaistvust, siis väga hea on see, kui me otse kontaktis oleme teiste Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentides kolleegidega ja eile eh, kohtusin Prantsuse parlamendi eh, komisjoni vastava esimehega ja e, järgmised kohtumised on mul korraldatud. E, terve meie siseasjade komisjon käis Kreekas, Kreeka parlamendiga kohtumas ning me oma silmaga nägime siis, mis toimub Kreeka-Türgi piiril, Velakjas eriti. ning loomulikult meil on vaja hmm, Äh, ka olla kontaktis Euroopa Parlamendiga, sest nemad on ennekõike need, kes Euroopa institutsioonidel silma peal hoiavad. E, nii et e, tõesti liikmesriikide parlamentil on kange soov e, ka kontrollida, aga ma arvan, me peame ära ootama, kui kõigepealt Euroopa Liitu parlament seda teeb, Euroopa Parlament seda teeb. ning tähtis on, et näiteks kui me Europoli analüüsisime, Europoli direktor tuli Londonisse ja vastas meie komisjoni eh, esindajate küsimustele meie juures, me ei saanud Varssavisse kõik kohale minna, sest meil on ka raske majanduslik olukord. Eh, nimelt eh, parlamentääride külaskäikude finantseerimine on üsna piiratud me peame mõtlema, kuhu me läheme, aga me olime Frontexi direktoriga ühenduses video sideme kaudu ning äh, lordide kojal loomulikult on palju hõlpsam küsida otse Frontexilt kui meil alamkojas. ja Carlosel on õigus ka selles, et on väga palju institutsioone ja üks probleeme, mis meil äh, väga hõivatud saadikutena on, on, äh, et tõesti tagada, et see, mida me arutame, on piisavalt ulatuslik ja võimaldab meil korralikult oma kontrolli teostada. jah, me oleme arutanud Europoliga seonduvat, Frontexiga seotuvat, SECI me teame, teeb väga tubli tööd julgeoleku küsimustega. on te, väga palju teisigi institutsioone, aga me peaksime veelgi edasi minema. mina lähen huviga Lyoni äh, et vaadata, kuidas töötavad äh, Interpoli kolleegid, sest äh, meiegi tegeleme ju inimkaubandusega, me teame, et see ei peatu Euroopa Liidu äh, välispiiridel. ja Frontexi kohta me kuulsime, et niipea kui Euroopa Liidu piiridele saabutakse, on juba hilja. minu Kreeka kolleeg rääkis, kuivõrd tähtis on just lähteriikidega tegeleda kui kõneks on inimkaubandus ja illegaalne sisseränne. nii et see tähendab, et tõesti peab vaatama Euroopa Liidu välispiiridest hoopis kaugemale, ainult nii on meil võimalik lahendada organiseeritud kuritegevuse probleem ja illegaalse sisserände ja inimkaubanduse probleem üks hämmastav asi oli meie külaskäigu ajal Kreekas, et me rääkisime nende inimestega, kes seal kinnipidamiskeskustes olid ja paljud olid pärit Afganistanist, Iraanist, olid Türgi läbi reisinud ja pea kõik neist olid maksnud viis tuhat eurot igaüks selleks, et jõuda Kreekani. ja lõpuks siis edasi liiguvad Londonis, Amsterdami või mõnda muude Euroopa Liidu liikmesriiki. nii et väga tähtis, et on, meil oleksid kontrollimeetmed ja e-, et need organisatsioonid tuleksid ja räägiksid meiega regulaarselt ja see ühine kontroll ja järelevalve, kui on mingi probleem, mis eh, valmistab muret näiteks kahele parlamendile, siis me peame tõesti tegema kõik, mis võimalik, kohtuma eh, teise riigi saadikutega ja ka kutsuma võib-olla mõne organisatsiooni direktori kohale meile infot jagama. Eh, eile, kui ma olin Pariisis ja kohtusin siseministriga, siis arvas ta, et võib-olla peaksid meie komisjoni esindajad minema Afganistani ja siis eh, võib-olla on lihtsam seletada seda, mida teevad, mida teeb Briti siseminister Afganistanis Ja, aga paljud kriminaalsed võrgustikud, inimkaubanduse võrgustikud, narkovõrgustikud tegelikult saavadki alguse Kabulist, Afganistanist. ja eh, makstakse suuri rahasid, et eh, pääseda sealt Euroopa Liitu, nii et ühistegevus on ülimalt oluline. ja ma tahaksin lõpetada sellega, et väidan, et kõige tähtsam on järgmine. kui me tõesti tahame ametit panna vastutama Euroopa Liidus korralikult, siis on vaja anda neile organisatsioonidele ka mõõdikud. meie komisjon on seda teinud näiteks piirivalve agentuuri puhul Ühendkuningriigis, kes meil vastab, vastutab piirikontrolli eest. me kutsusime selle agentuuri juhi meile, rääkis ta oma tegevusest ja me koostasime aruande ja kolm aastat hiljem me nüüd analüüsisime seda, mida eelmisest aruandest äh, möödunud aja jooksul on ära tehtud me esitame konkreetseid küsimusi, kümme käsku kõlavad nendel kohtumisel, aga tegelikult on viiskümmend üksikut küsimust, millele iga kord äh, tuleb vastata agentuuri juhil ja siis aasta lõpus me vaatame ja analüüsime seda agentuuri lähemalt nende viiekümne küsimuse alusel. nii et see on see, mida parlament teeb ja need arutelud, mis meil on toimunud ähm,, meie liikmesriigis ja Euroopa Liidus näitavad, et tõesti tasub esitada, formuleerida need viiskümmend küsimust Europolile ja teistele institutsioonidele ja siis vaadata, kuidas need küsimused vastused leiavad ja kuidas nende alusel edasi töötatakse. ja suur tänu ja nüüd viimasena saab sõna proua Lambert Euroopa Parlamendist. ja tema on libe komisjonist suur tänu. ma vabandan kõigepealt selle eest, et ma hiljaks jäin, kuid äh, toimus hääletus, kus ma pidin kohal olema ning äh, teiseks ma vabandan selle eest, et ma olen juba kolmas britt, kes täna siin teile esineb, kuid äh, teise, kuid siiski meil on suhteliselt palju poliitilisi erimeelsusi omavahel nii et äh, Euroopa Parlamendi liikmena olen ma ka institutsioonide vahelise töögrupi liige ning ma äh, kontrollin, kuidas agentuurid toimivad. Äh, ning meie komisjon tegeleb siis ka sellega, et me vaatame me koos ühe, ühe, nõukogu ja komisjoniga vaatame, kuidas see agentuurid toimuv, toimiks efektiivsemalt, see puudutab kõiki Euroopa Liidu agentuure ja teeme seda juba viimased paar aastat ning äh, me oleme arutanud ka Euroopa Parlamendi rolli selle kõige raames ning äh, tegu on väga analüütilise tegevusega äh, ja me vaatame ka, kuidas Euroopa Parlament näiteks äh, saab osaleda direktorite ametisse määramisel ning äh, samuti äh, milline on aruandekohustus Euroopa Parlamendile, see puudutab ka see eelarvelist külge, kuid loomulikult me oleme teadlikud sellest, et see pole meie ainukene roll. isegi kui paljud on, paljude jaoks on eelarve tõesti kinnisidee, kuid tegelikult ka poliitiline vastutus on siin väga oluline ning loomulikult on sellised koosolekud meie töö tegemisel väga olulised nüüd, mis puudutab agentuuride tegevust, siis eriti see, mis puudutab meie libekomisjoni, eh, peab ütlema, et nagu minu eh, kolleeg Kolju juba ütles seda, me eh, elame mõnede jaoks ikka veel selles valitsusvahelises minevikus ning praegusel hetkel on siiski see Euroopa Liidu raamistiku osa, see on Euroopa Liidu eelarve osa ja Euroopa Liit peaks olema midagi enamat lihtsalt kui oma erinevad osapooled. Euroopa Liit peab äh, minema, e-, astuma sammu edasi valitsusvahelisest faasist, peab minema vähemalt äh, parlamentidevahelisse faasi vähemalt aruandluskohustuse osas. nüüd üks äh, põhjus, miks me valitsusvahelisest minevikust soovime välja rabeleda, on just nimelt aruandluskohustus. kui me konstateerime, et riik, mis riigid lihtsalt tegutsevad omavahel, siis tekivad sellised hallid tsoonid, mis äh, on nii-öelda eelkõige, ei kellegi maaks ning äh, see on väga ohtlik äh, demokraatia äh, jaoks, kui et, et erinevad agentuurid tegutsevad, mida keegi ei kontrolli ja keegi pole tegelikult millegi eest vastutav. me oleme siin juba kuulnud viimase pooleteise päeva jooksul selle kohta, et mõningad agentuurid, mõningatel agentuuridel on, on roll suhetes kolmandate riikidega ning see puudutab eriti just uuemaid agentuuri, näiteks äh, äh, asüülitoetuse äh, agentuur Euroopa Parlament oli väga mures sellepärast, et mis, milline peaks olema tema tegevus suhetes kolmandate riikidega, millised milline õiguslik alus, kuidas vastu võetud otsuseid ellu viia, meile on öeldud, et Eh, meil on öeldud, et see on lihtsalt väga tehno-, tehnilise lähenemisega, et me lihtsalt rakendame vastu võetud otsused, kuid tegelikult kõigil, mis me teeme, on ju ometi poliitiline dimensioon. me teeme koostööd Frontexiga, see tähendab ka seda, et me tegutseme eh, vahu eh, rahvusvaheliste, rahvusvaheliste suhetega, tegu on välispiiriga äh,, Eh, kolmandate riikide piiriga, siin eh, on nähtud ka, eh, öeldud ka seda, millised on sidemed kolmandate ametiasutustega, näiteks Frontex, teatud osa Frontexi tegevustest kattub NATO omadega, nii et kuidas me, kuidas me seal aruandluskohustusest, aru, aruandluskohustusest üle saame ja tegelikult asi võib minna väga keeruliseks ja väga segaseks ja keegi näiteks ei, ei tunnista eh, seda, et on saadetud kas või helikopter konkreetsesse kohta, keegi ei seleta seda, miks seda tehti, eh, kuidas näiteks, eh, kuidas näiteks tegevuste tagajärgi lahendada ja nii edasi, nii et ühesõnaga kontroll on väga oluline, kuidas seda kõige paremini teha, nii et tegu on tõesti praktilise probleemiga. ma Eh, ma ei tea, kas siin räägiti eh, hiljutistest raportitest eh, ja uurimustöödest, mis on Euroopa Parlamendi algatusel läbi viidud, näiteks üks puudutas põhiõigusi ja põhiõiguse agentuuri ning teine raport oli see, mis esitati libe komisjonile, see puudutab äh, Euroopa Parlamendi kontrolli näiteks äh, luureküsimustega tegeliku, tegeleva agentuuri tegevusest Euroopa Liidus. nii et äh, mõlemaid peaks Euroopa Parlament kontrollima käsikäes rahvusparlamentidega, kuid tegemist on loomulikult kahe erineva dokumendini, kahe erineva äh, soovituste grupiga, mille, mida me peame kahtlemata veel üle vaatama, kuid igatahes mõlemad uurimused leiavad, et ülevaatamine, kontroll on vajalikud me peame suutma ennetada ehm, are-, agentuuride võimalikke arenguid ning eh, eh, see eh, raport, mis tegeles julgeoleku ja luureagentuuriga, leidis, et ajutist komisjoni parlamendis oleks võib-olla vaja, kuid me leidsime, et meil ei ole vaja lisa organisatsiooni, parlamendivahelist, parlamendivahelist organisatsiooni peaks leppima olemasolevate eh, institutsioonidega, kuid mis puudutab põhiõiguste agentuuri, siis me leidsime, et meil oleks vaja eh, alalist parlamentidevahelist eh, organisatsiooni, mis tegelevad, tegeleks ainult reguleerivate ametitega Euroopa Liidus. Euroopa Parlamendist tegeleb sellega libe, kuid samuti ka inimõiguste alakomi-, alakomisjon peaks sellega tegelema, vabandust ning samuti peaks eh, vastutavad komisjonid eh, rahvusparlamentidest eh, selles töös osalema. meil peaks olema võimalus üles seada um, töörühmi ja välja töötama nende töörühmade poolt ka näiteks suhtlusalused kolmandate riikidega, me peame samuti kontrollima ka kogu tegevuse proportsionaalsust ja dimensiooni, me ei ei saa ühtlasi ka arvesse jätta võtmata eelarvet, seda lakkamatult me peame rääkima ka lisaväärtustest. ning äh, äh, üks selle parlamendi suuremaid muresid on see, kuidas äh, agentuure kasutatakse vähemalt kuidas sümboolselt tegutsetakse, kas on vaja tõestada, et midagi konkreetselt toimub, kas see, mis toimub, on efektiivne, kas see on proportsionaalne nii et äh, me räägime siin parlamentide vahelistest suhtlusest, see on kahtlemata väga tähtis, kuid see infovahetus äh, äh vajab pisut äh, äh, ametlikumat lähenemist, meil on vaja äh, pisut äh, Ehm, mõelda, kuidas me seda teeme, kas me ehm, paneme, võtame kasutusele võtta eh, kont-, eh, nii-öelda kontaktpunktid, nagu meie armsas Euroopa žargoonis öeldakse, või eh, kuidas näiteks arutada läbi kõige olulisemaid murepunkte. näiteks kas see, mis huvitab Taanit, huvitab samal ajal ka Portugali, kas me peaks küsimust näiteks palju detailsemalt omavahel arutama? väga kasulik oleks meie jaoks Äh, saada rohkemat, enamat teavet selle kohta, äh, kuidas operatiivsemalt edasi tegutseda äh, ja kasutada ära rahvusparlamentide kogemusi meie libekomisjonis. näiteks võime öelda, et meie üks aseesimeestest on see, kes teeb kõik selleks, et me Äh, tegeleks oma kontrolli ja järelevalvetööga palju süstemaatilisemalt kui seni ning kaasaksime sellesse sealjuures ka teisi komisjone nii Euroopa Parlamendis kui ka rahvusparlamentides, sest äh, see ei ole mitte ainult siseküsimus, see on ka ähm, äh, väga palju teisi valdkondi puudutav küsimus, eriti kui see puudutab juba julgeolekut ning äh, illegaalset immigratsiooni ning äh,, ning äh, kuidas see kõik äh, Eh, rahvusvahelise inimõigusraamistiku eh, mahub. nii et eh, me kahtlemata võtame arvesse tänase, tänase koosoleku järeldusi institutsioonide vahelise töörühma töös. ma arvan, et me peaksime tõsiselt mõt-, tõsist mõttetööd edasi tegema, kuidas, kuidas välja töötada selli-, tänase koosoleku kõige olulisemaid pidepunkte, mida oma töös edasi kasutada, mitte lihtsalt äh, kõiki suvalisi arvamusavaldusi üksiti läbi töötada. ma arvan, et äh, me kõik peame olema töös kaasatud, kuid see peab olema efektiivsem, sest tegu on tõesti väga paljude keeruliste küsimustega, millega agentuurid igapäevases töös kokku peavad puutuma äh, ning äh, see on oluline selles, mis, nii selles, mis toimub Euroopa Liidus kui selles, mis toimub väljaspool meie piiri. suur aitäh, sellega me oleme jõudnud paneelikõnelejate äh, osa lõpuni. nüüd äh, on meil diskussioon, kus on endiselt samad reeglid, kaks minutit kõneaega. hetkel on sõna soovinud ainult kaks inimest, nii et on ruumi veel nendele, kes soovivad sõna võtta antud diskussiooni osas ja kui keegi soovib, siis palun andke mulle teada. alustuseks äh, Eva Talen Finne äh, Rootsi Riksdagist. Äh, härra esimees, austatud kolleegid, aitäh, et mulle sõna andsite. ma arvan, et me oleme siin nüüd nautinud kahte viljakat päeva, kus on olnud väga head diskussioonid Rootsi parlamendi komisjoni liikmena, komisjoni liikmena, mis tegeleb justiitsküsimustega, pean mina oluliseks seda, et toimuks parlamentaarne järelevalve äh, nende tegevuste üle, mille eesmärgiks on ennetada kuritegevust. Äh, sellist tüüpi järelevalve on eriti oluline, kuna antud tüüpi tegevus tihtipeale seab ohtu kodanike vabaduse kui põhiõiguse, parlamentaarne järelevalve on oluline selleks, et tagada, et äh, on olemas tasakaal nende meetmete vahel, mille eesmärgiks on kodanikke kaitsta ja nende meetmete, mille eesmärgiks on kaitsta äh, inimeste privaatsust. Euroopa Liidu leping tegeleb äh, liikmesriikide parlamendi rolliga, mis puudutab järelevalvet Europoli ja Eurojusti üle selle menetluse eesmärgiks on kaasata liikmesriikide parlamendid ning anda neile roll antud protsessis justiitskomisjon Rootsi parlamendis seetõttu leiab, et tuleks leida ühine menetlus äh, Europoli ja Eurojusti parlamentaarseks järelevalveks, kus oleks ka ühtne ajagraafik. parlamentaarne järelevalve peaks olema lihtne, kiire ja konkreetne ja mitte ühtegi uut ametivõimu ei pea selle äh, eesmärgi täitmiseks looma. aga võib äh, olla põhjust luua ühine parlamentivahetajate vaheline foorum. aga on oluline, et liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlament, kõik kakskümmend kaheksa osapoolt osaleksid äh, äh, sellel äh, võrdselt ja et see foorum oleks tõesti ühtne üksus. oluline on siin see, et oleks Eh, kättesaadav eh, ka dokumentatsioon ja seda ajakohaselt. Eh, mina saabusin siia eile ja sain terve suure paki pabereid, see on täiesti võimatu olukord, sest et ei ole võimalik isegi tuvastada, mis paberitega on tegemist. sellist tüüpi foorum oleks meie arvates ka suurepäraseks areeniks, kus arutada ettepanekuid äh, Ähm, mille komisjon on välja pakkunud äh, Europoli mitmeaastaseks strateegiaks ja tema operatsiooniliseks plaaniks. see järelevalve peaks äh, keskenduma peamiselt äh, sellele, et uuritakse, millised on tulemused ja strateegiad. Rootsi parlamendi järeldus on see, et me tahame Äh, ettepanekut ühtseks üksuseks, mis äh, tegeleks äh, järelevalvega ning tahame arutada strateegiaid, mis puudutavad Europoli ja Eurojusti. aitäh! suur aitäh! nüüd proua Margaret de Boer Hollandi senatist, palun! aitäh ja aitäh teile kõigile ka selle eest, et siin olete ning et meil on võimalus selliseks toredaks diskussiooniks kuigi pean ütlema, et minu arvates see diskussioon võiks olla tunduvalt tõhusam, kui me eh, oleksime olnud paremini ettevalmistunud, siin olen eelkõnelejaga nõus, meil peaks olema ka parem fookus, millised on need tõelised eh, diskussioonipunktid antud eh, kohtumise jaoks, informatsiooni oli palju ja see mulle meeldis, sest sain teada palju asju, mida ma varem ei teadnud, siin vahetati seisukohti, aga mis siis järgmiseks nüüd aset leiab see on ka midagi sellist, mille üle mõelda enne järgmist kohtumist, et kuidas saavutada parem fookus. ma arvan, et nende agentuuride vastutuse puhul kõnelejad keskendusid riiklikule osale, ma arvan, et see on oluline ja rääkida nende riiklike aruannete põhjal, et kutsuda agentuuri direktorid liikmesriikide parlamentidesse Euroopa Parlament äh, töötab selle nimel, et seda vastutusvõimet suurendada, aga ma arvan, et see ühine järelevalve on midagi muud. on veidi pettumust äratav, et äh, me ei suutnud siin teha järgmist sammu ja pidada tõelist diskussiooni sellel teemal, sest minu arvates on tegemist olulise küsimusega ja seda peaks äh, rohkem ja detailsemalt arutama et kuidas anda sellele õige vorm ning panna see ka tegelikkuses tööle ja ma loodan, et selle diskussiooni jätkuks ei ole mitte see, et meil on täpselt seesama konverents järgmisel aastal, vaid et tehakse samme edasi ja seda tehakse homme, aitäh. kui on veel keegi, kes sõna soovib, siis andke märku, enne muidu annan äh, paneeli liikmetele sõna vastuseks, sest et aega meil natuke veel on. aga kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis äh, jätkan paneeli liikmetega, sõnasoovijaid ei ole. Äh, siis äh, teen seda vasakult. kõigepealt Keith Baz. aitäh, Lord Honey ma arvan, et äh, mõlemad kõnelejad nii Rootsist kui Hollandist mainisid seda, et on vaja järgnevaid samme, et vahetatakse informatsiooni enne äh, sellist tüüpi kohtumisi on suurepärane muidugi tulla Brüsselisse, aga parem oleks, kui see detailne informatsioon oleks kättesaadav varem. ja teiseks äh, vajadus järgnevateks sammudeks pärast seda kohtumist. meil kõigil ametnikud oma Äh, komisjonides, äh, kui mina lähen koju, siis annan oma ametnikule, kes hetkel on saalist välja astunud, äh, nimekirja Euroopa Liidu liikmesriikidest, et te saaksite minna nendele veebilehekülgedele ja uurida, milliseid Äh, uuringuid hetkel komisjonid teie parlamentis teevad. minu komisjon äh, tegeleb radikaliseerumise küsimusega, et kuidas inimestest saavad kodanik, inimesed muutuvad kodanikest radikaalideks. ja äh, tegeleme hetkel ka telefonide häkkimise küsimusega, te ilmselt olete kuulnud sellest rahvusvahelisest skandaalist, mis puudutab Rupert Murdochit, aga Calvin Hopkins, kes minuga koos on tulnud Ühendkuningriigist siia, mina ei tea, millega tegeleb tema komisjon ja tema on Äh, minu kõrvaltoas Londonis. Äh, ja noh, ma austan Euroopa Parlamenti ja mulle meeldib Gini äh, mõte, et keegi tema komisjonis, võib-olla aseesimees, võiks olla selline kontaktpunkt, minu arvates see on suurepärane mõte. ma arvan, et midagi ei takista meid ju homme, kui me naaseme oma liikmesriikide parlamentidesse, paluda oma ametnikel sellega tegeleda, ma palun oma ametnikul Säärel uurida äh, kahekümne seitsme parlamendi veebilehekülgi ja tuvastada, millega te tegelete. kui te teete midagi sellist, mida meie, näiteks mis puudutab Europoli, siis äh, nagu on öelnud Siim ja Carlos, kõige parem oleks siis teha koostööd, infot vahetada, et me ei äh, kattuks oma töös ja kui meie ette tuleb Europoli või Frontexi juht, siis ma hea meelega olen valmis saatma emaili, ma ei ole Facebookis, ma ei tegele Twitteriga, sest et need, selliste asjade jaoks olen ma kindlasti liiga vana, aga see peab siis olema äh, vanamoodne email. Äh, Ungari siin annab märku, et nemad email'e ei kasuta aga ma arvan, et meil on väga lihtne teineteisega kontakti saavutada, me ei pea ootama räägime üksteisele, millega me tegeleme ja kas me tegeleme sarnaste asjadega. näiteks äh, ma ei taha äh, äh, praegu jätta muljet, et Ühendkuningriik tegeleb ainult äh, Ameerika Ühendriikidega, ma tean, et selline eelarvamus on, aga käies Washingtonis sain ma aru, et sisejulgeolekukomisjoni esimees tegeleb radikalismi juurtega Ameerikas, sama uurimine, mida mina läbi viin Londonis äh,, rääk-, helistasin talle, vahetasime informatsiooni ja mul on hea äh, meel seda infot vahetada ka Portugali, Rootsi, Hollandi, kellega iganes ja meist see sõltub, me ei saa ära oodata, et keegi teine seda meie eest tegema hakkaks. ja nüüd, kui Jean äh, saaks arutada seda asja inimesega, kes ametisse määratakse, mis iganes aseesimees see on, kes võiks kontaktpunktiks saada, siis see oleks väga hea Londonis oli meil hiljuti just konverents inimkaubanduse teemadel, mitmed kolleegid erinevatest Euroopa Liidu liikmesriikidest tulid sinna, ma arvan, et see on veel üks moodus, kuidas saab asju ajada. kui on mingi spetsiaalne küsimus, millega meie komisjon tegeleb ja mina pean ütlema, et Europol ei ole meie tegevuses just kesksel kohal, aga kui keegi teist on huvitatud Europolist ja te korraldate midagi, siis mina hea meelega olen valmis saatma oma komisjoni liikme teie riiki selleks, et ta saaks osaleda sellel konverentsil. ja ma arvan, et mida rohkem meil on võimalik koos teha, seda parem suur aitäh, härra Koio, palun. aitäh, härra esimees. Äh, jagan teie märkusi äh, selle kohta, mida me peame tegema nüüd siit edasi. ja ma olen, ütlesin ka eile kolleegidega, kolleegidele eravestluses, et äh, mulle tundub, et äh, Äh, me oleme siia ko koosolekule saabunud juba selle mõttega, et midagi uut äh, juhtuma ei hakka ja see on ju halb. meil on ju samasugused mõtted, me peaksime üritama midagi ära teha koostöös, äh, tekitada suuremat läbipaistvust ning vastutust siin valdkonnas, teha koostööd rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel kuulsin, et meie koordinaatoritel on tulemas erikoosolek äh, komisjoni juhatuses, et äh, arutada antud konverentsi ja järgmisi samme ning härra esimees Lopis Aguilar on teinud konkreetse ettepaneku luua ühine menetlus, et äh, hinnata neid Euroopa agentuure ja ilmselt natukese aja pärast me kuuleme ka juba selle kohta, ma loodan, et see kõik leiab aset, sest nagu ütles Hollandi esindaja, on hea, äh, kui on parem kontroll agentuuride riiklike esindajate äh, üle, nad peaksid rääkima ka riiklike parlamentidega, aga meil peab olema siiski ühine menetlus, sest et muidu asjad ei tööta. ja ma loodan, et äh, esimees Lopes Aguilari ettepanek läheb läbi ja selle konverentsi konkreetse tulemusena viime me sisse ühise menetluse, millega hinnata Euroopa agentuuride tööd. aitäh. aitäh, proua Lambert, palun. aitäh. ma loodan, et minu komisjoni aseesimehed äh, ka hindavad seda usaldust, mida ma olen nende vastu täna siin üles näidanud ja hakkavad sellega tegelema. aga ma arvan, et on kasulik, kui äh, rollide juures on nimed, mis sinna sobivad, et te teate, kelle poole järgmine kord pöörduda ja Keith Faz rääkis siin nendest äh, vastastikustest kutsetest, ma arvan, et see on äärmiselt oluline, sest et agentuurid ise omavahel töötavad niimoodi. liikmesriikide esindajad ko-, tulevad kokku, räägivad sellest, mida nad teevad ja nii edasi. see ongi nende roll nõukogudes aga ma arvan, et see öö, suhtlus on puudu nende inimeste vahel, kelle vastutuseks on teostada järelevalvet. mida me võiksime teha järgmise koht-, järgmist kohtumist silmas pidades, üks asi, mida peaksime ehk uurima, on see, et tuvastame, millised on võtmeküsimused, millele vastuseid soovime saada, teha seda enne, ja ma saan aru sellest, et dokumendid peaksid jõudma teieni varem, ma ei tea, kuidas asjad teie parlamentides käivad, aga meie puhul siin on see püsiv kaebus. sellest oleks kindlasti kasu, ehk saaksime vähemalt lugeda mingisuguseid kokkuvõtteid, mitte, kui mitte kogu dokumenti. aga me peaksime tuvastama, millised võiksid olla need võtmeküsimused, mida küsida, kas on mingi konkreetne sessioon, mida me tahaksime korraldada, mis oleks kõigi huvides, või luua mingisugused töörühmad selle sees, et uurida konkreetseid huvipunkte et jagada seda tööd, mida me teeme äh, turvalisuse, organiseeritud kuritegevuse, inimõiguste dimensiooni ja muudes sellistes valdkondades. Äh, mõtleme sulle ja kindel on, et äh, on veel teisi inimesi siin ruumis, kes mõtlevad selle üle edasi, et tagada, et see, et meie kohtumised oleksid tõhusamad, et meil oleks tunne, et me saame tagasi koju minna mõttega, et jah, see on see, mida me tegema peame ja sellest on ka tegelikult vahet. Äh, oleks huvitav ja oluline uurida, kuidas seda oleks võimalik korraldada. Well, afraid... suur tänu ähm,. härra Pisko pidi lennukile ruttama ja mm, meie koosoleku üldjuhataja Aguilar palus ennast vabandada, sest ta äh, pidi hoopis minema kohtumisele eesistuja Poolaga. nii et ma enne kui otsad kokku võtan, olen saanud veel ühe sõnasoovi ja kuna aega on, siis ma rahuldan selle. nimelt härra Padjo Tšehhi saadikute kojast on sõna palunud. ma tänan. see on üks organisatsiooniline märkus järgmiseks kohtumiseks mina tahaksin küll saada ette dokumente ja saadik Rootsist ka viitas sellele, et väga kena oleks, kui saaks need dokumendid ette, mitte et need oleks siin kuhjas laual alles kohtumise päeval. ja veel üks organisatsiooniline märkus. mul oli küsimus sisepiiride kohta ja ma samas ei saanud sellele sugugi vastust. võib-olla järgmine kord talitada nii, et meil oleks kaks küsimuste vooru. kõigepealt esimene küsimuste voor ja pärast seda Euroopa agentuuride esindajad vastavad ja siis teine voor küsimusi eh, tuleks juba eh, rahvusparlamentide saadikutelt, nii võib-olla oleks viljakam meie tegevus Your... suur tänu osaluse eest selles mõttevahetuses ja ma tahan tänada ka meie ettekandjaid ettekannete eest. ja üritan nüüd äh, paar otsa kokku võtta, ma mõistan muidugi, et kui ajutiselt juhatada koosolekat kord kahekümne seitsme äh, liikmesriigi saadikute ees ja Europarlamendi saadikute ees, siis selge on see, et mõned Mm, kindlasti minu kokkuvõttega rahule ei jää, aga ma siiski teen oma parima. Eh, meie viimases arutelus jäi mulle silma, et eh, siin üsna eh, lähenesid meie mõttevahetused ja mitte keegi ei öelnud seda, et meil oleks vaja mingit uut institutsiooni selle ülesande täitmiseks. ja meie Lordide Koda kindlasti ei tahaks mingit liigset bürokraatiat näha mingi uue institutsiooni loomise näol ja libe raportist mul nägin hea meelega, et ka äh, eksperdid leiavad sedasama. me ei tea, kas libe täpselt ka nii arvab, aga vaatame, kuidas asjad arenevad nii et keegi ei kutsu üles looma mingit uut asutust. teiseks, ma kuulsin siin väga palju äh, vastukaja härra Aguilari ettepanekule, et järgmine kord, kui me tuleme samas formaadis kokku, äh, me oleksime süstemaatilisemad, töötaksime tõhusamalt ja võib-olla ka realistlikumad mm, kui senini. ma ei arva, et me viimase kahe päeva jooksul oleksime äh, Äh, kaugemale edasi selles vallas jõudnud kui varasematel kordadel, aga ma usun, et äh, selles suunas peaks üritama liikuda. ja ma ei arva, et keegi selle vastu ka on. härra Aguilar ütles, et tulla jälle oktoobris kaks tuhat kaksteist samas koosseisus kokku ja ma loodan, et rohkem rahvusparlamente äh, tuleb kohale ja on esindatud Äh, ja äh, mulle näib, et äh, antud valdkonnas Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid tõesti peavad olema rohkem kaasatud. ja siin ei ole mingit võimuvõitlust Äh, kellele, millised volitused kuuluvad, sest aluslepik on väga selgelt sätestanud, et liikmesriikide pädevuses on julgeolek. Äh, aga Euroopa Parlamendil on eelarvepädevus ja kaasotsustusõigus äh, õigusaktide osas, mis on välja pakutud siin valdkonnas ja see on väga selgelt piiritletud, nii et mm, on mõistlik selle asjaga edasi minna ja need kohtumised ju tegelikult algasid hoopis teistsuguses kontekstis. tegemist on nüüd kohtumisega, mida ühiselt juhatab libe komisjoni esimees ja keegi, kes on välja valitud siis Rahvusparlamendist ja äh, rahvusparlamentidel on kaks äh, võimalust sõna saada, Euroopa Parlamendil üks kui paneel, ühe paneeli raames ja see toimis väga hästi ja me ju teame, et meil kõigil on oma, omaenda vastutus täita liikmesriigi tasandil ja Euroopa Liidu tasandil, meil on omad menetlused selleks ette nähtud ja tegevuskord kavandatud, aga ma arvan, et me peaksime kõike tegema ühisemalt ja tõhusamalt. ja üks asi nähtus ka väga selgelt, nimelt meil on väga-väga vaja andmebaasi juba E, tublisti enne kohtumist. eile ma kuulsin, kuidas volinik väga õigesti ütles, et tema kavatseb hea seista selle eest, et järgmisel aastal Europoli aastaaruanne e, on kättesaadav juba e, pikka aega enne seda kohtumist siin. nii et ma loodan, et see hakkab käima ka Frontexi ja teiste ametkondade kohta, et ka Eurojust koostab selle aruande varakult enne meie kohtumist, nii et meil tõesti oleks andmebaas meie käsutuses, mida me saame siis jagada, Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid ja kõik, kes tulevad siia, omavad sellele juurdepääsu järgmisel aastal. nii et mm, see, mida ütles härra Aguilar ja mm, volinik Malmström, tõesti ka tegelikult omavad reaalseid tagajärgi ja et tõesti ei oleks seda suurt hunnikut paberit siin ootamas meid kohtumise alguses, vaid et me saaksime informatsiooni juba enne. ja teine mõte, mis härra Aguilarilt tuli, et liikmesriikide parlamendid peaksid olema ühenduses Euroopa Parlamendiga ja teavitama mm, sellest, mida nemad arvavad nende ametite tegevusest ja milliseid küsimusi nad kavatsevad tõstatada juba järgmisel kohtumisel mina saan rääkida muidugi ainult oma komisjoni nimel, aga mina küll kavandan parlamenti, Euroopa Parlamenti informeerida meid huvitavatest küsimustest ja siis on meil ka järgmine kord kokku tulles selgem ettekujutus sellest, eh, mis on vahepeal toimunud veel enne, kui me ja mis toimuma hakkab veel enne, kui me kohtumisele tuleme. ja kõik rääkisid siin ka sellest, et et väga tähtis on vahetada informatsiooni Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel, mida nad teevad, millised uuringud viiakse läbi, millised päringud on esitatud. et tõesti oleks võimalik üksteiselt õppida, saada kogemusi, kuulata teiste rahvusparlamentide tegemistest ja ka Euroopa Parlamendis toimuvast. ma loodan, et ma ei ületanud siin oma volitusi ja igatahes mina võtan küll koju kaasa mõned head mõtted, mida ma kuulsin härra Aguilarilt ja tutvustan neid ka eh, meie komisjonile Lordide Kojas ja ma arvan, et teisedki teevad sedasama ja ma loodan, et tulemuseks on, et kui me tuleme kokku järgmine kord samal aasta ajal, siis oleme me veelgi tõhusamad ja süstemaatilisemad ja paremini informeeritud, kui me olime seekord. ja kui meil tõesti see õnnestub, siis ma usun, et me ka äh, äh, hakkame paremini juba mm, äh, vastama ka artikli kaheksakümne kaheksa sätetele asu, aluslepingus, mis näeb ette, et meil oleks tugev institutsiooniline struktuur nende asjadega tegelemiseks kui kõik on nende ra-, järeldustega rahul, siis härra Aguilar palus mul lõpetada meie kohtumine, ta vabandas tõesti, et ta pidi lahkuma, aga ta ju esindab Euroopa Parlamenti kohtumisel eesistujamaa Poolaga, nii et ta pidi absoluutselt seal kohtumisel olema. nii et mina nüüd tema äraolekul tahaksin tänada kõiki kolleege ja ka Euroopa Parlamendi sekretariaati, kes kõvasti vaeva nägi selle kohtumise korraldamisel. ja ma loodan, et äh, kõik areneb edasi koostöös liikmesriikide sekretariaadidega, sest nemad peavad olema ka kaasatud selles ettevalmistustöösse ja nad on ju võrdväärsed partnerid selles ja saab siis näha, kas järgmisel aasta kohtumisel äh, härra Aguilar juba tunneb rõõmu ja on uhke meie üle. sest me oleme tublisti edasi liikunud. igatahes ma lõpetan selle kohtumise tänusõnadega libekomisjoni aadressil kõige eest, mis nad on teinud meie kahepäevaste arutelude õnnestumiseks. suur tänu teile, sellega on meie kohtumine lõppenud.